milles on üldinfot maailma majanduse kohta. ja ma toon välja mõningad olulisemad punktid. ja räägin ka Euroopa majandusest. kõigepealt eh, kriis endiselt jätkub ja on jätnud meile neli pärandit. üks on aeglane kasv ülemaailmne majanduskasv peab olema alla, alla kolme protsendi, mis on madalaim määr viimaste aastate jooksul. me loodame, et me kunagi jõuame ka selle nii-öelda ristluskiirusena eh, neli protsenti, kuid me oleme kriisi tõttu endiselt allpool seda USA-s majanduskasv on hakanud kiirinema, vaatamata eh, selle valitsuse katkemisele ja äh, Äh, noaderal balansseerimisele ja äh, äh, vaatamata sellele, et see poliitika, mida sekvesteerimise poliitika on näidanud, kui jõuliselt siiski USA majandus toimib, siis sunnitud kulutuste tõusuga USA majandus kasvab protsendi pool, protsendi ja poole võrra ja äh, tänu sellele sekvesteerimispoliitikale on suutnud USA oma võlakoormat kiiresti vähendada, mis on alla nelja protsendi, mis aitab USA-l hiljem kiiremini edasi liikuma. Jaapanis äh, majanduskasv eeldatavasti järgmisel aastal aeglustub, kuna käesoleval aastal kasutatud stiimulid enam vastu ei pea ja Jaapani äh, äh, võlakoorem SKT-sse on kakssada kuni kakssada kakskümmend protsenti. seega neil on küll tugevnenud rahapoliitika, kuid neil on väga raske jätkata stimuleeriva eelarvepoliitika ja kaheprotsendiline inflatsioon Jaapanis. kujutage ette, et kui nad saavutavad kaheprotsendilise inflatsioonimäära ajaks, kui nende riigivõla suhe SKT-sse on kakssada viiskümmend protsenti korrutage kakssada viiskümmend protsenti kahe protsendiga. Äh, oletagem, et äh, äh, reaalmäär on null, tavaline inflatsioonimäär on kaks protsenti, mis tähendab, et nad peavad iga aasta suurendama oma SKP-d viie protsendi võrra, et maksta võlaintresse. Nad peavad seega teenima viieprotsendilise ülejäägi igal aastal. Jaapanil on Äh, eelarve puudujääk juba kahekohalistes arvudes. seega see muutus peab olema tõeliselt väga suur ja nõudma suuri jõupingutusi. Euroopa puhul aga majanduse taastumine on ebaühtlane, majanduskasv taastub väga aeglaselt enamikes euroalast väljaspool asuvates riikides, kuid euroalal äh, Äh, ilmselt äh, saab olema teine aasta majandussurutist äh, miinus null koma neli protsenti ja ütleme järgmisel aasta, järgmisel aastal ja üks koma kuus protsenti kaks tuhat viisteist, nii et ei olegi midagi, millest häid uudiseid kirjutada õnnetusega. see on siis, siis kriisi esimene pärand, madal majanduskasv. teine pärand on kõrge tööpuudus ja need arvnäitajad on teile äh, tuttavad, kuid nad on endiselt väga kõrged. OECD-s keskmiselt kaheksa protsenti tööpuudus, kuusteist protsenti noorte tööpuudus. Need on keskmised näitajad. euroala riikides kaksteist protsenti töötuse määr ja see tõuseb. ja noorte seas tööpuudus umbes kakskümmend viis protsenti kuni kolmkümmend protsenti sellistes riikides nagu Hispaania, Itaalia, kus on kolmkümmend viis protsenti ja siis Hispaania, Kreeka, kus see on kuni viiskümmend viis protsenti. seega tegemist on kõrge tööpuudusega. Äh, kaks korda suurem tööpuudus noorte seas, pikaajaline tööpuudus nii keskmise vanusega kui ka noorte seas ja neljas element, needs äh, ei osale tööhõives, hariduses ega koolituses NEET. kõigest need neli äh, negatiivset elementi, mis mõjutavad kasvu ja tööhõivad. mis on siis kriisi kolmas äh, pärand äh,? ebavõrdsus äh, sissetulekute osas süveneb. mida me mõtleme selle all? kui palju kordi madalama kümne protsendi sissetulekut äh, suhestuvad kõrgema kümne protsendi sissetulekutega. üheksa korda on vahe. mis siis tähendab, äh, üks põlvkond tagasi oli see suhe kuus kuni seitse korda. see tähendab, et ebavõrdsus on suurenenud äh, kolmekümne protsendi võrra Äh, see hakkas äh, süvenema juba enne kriisi, kuid kriis seda veelgi süvendab. USA-s neliteist korda, minu kodumaal Mehhikos kakskümmend viis korda, Brasiilias viiskümmend korda. kuid see ei lohuta meid, sest see äh, trend on halb ja jätkub ning suureneb ja mitte ükski riik ei ole selle vastu kaitstud. maja, madal majanduskasv, kõrge tööpuudus, süvenev ebavõrdsus ja neljas pärand Äh, üldsuse usaldus valitsuse vastu kaob. me alles avaldasime oma trükis äh, Kuidas elu läheb ja teine valitsus, kiirpilk valitsusele, How's life ja Government at a glance. me võime teile jagada ka koopiad nendest trükistes. me räägime selles, et üldsuse äh, usaldus avalikkuse vastu kaob, kõikide vastu, peaministrite, erakondade vastu, hargmaiste ettevõtete, pangandussüsteemi vastu, parlamendi vastu, rahvusvaheliste organisatsioonide vastus. kõik eh, see, mida me oleme saja aasta jooksul üles ehitanud, on nüüd sattunud üldsuse küünilise arvamuse alla ja arva, üldsus ei usu, et me suudame neid probleeme lahendada vot see on see kontekst, äh, mille kriis meile on pärandina jätnud. see on nagu hetkepilt tänasest majandusest, diagnoos tänasele majandusele. Ameerika inglise keeles öeldakse äh, toimib täie jõuga äh,. kõik neli silindrit töötavad, me võime öelda, et kaheksa silindrit Ameerika autodel ja Euroopa autodel neli silindrit äh, kuid praegu ükski nendest neljast silindrist ei tööta täis äh, jõuga. millised on need neli autosilindrit? kõigepealt kaubandus, investeeringud. mis siis juhtub selles neljas valdkonnas? kaubandus äh, on kuskil kahe protsendi piirimail, alla võib-olla, see peaks olema viie-kuue protsendi määra tasemel ja me teame nendest probleemidest, mis on tekkinud kaubandusläbirääkimistel, ei suudeta isegi kokku leppida piiriülese kaubanduse soodustamisel, äh, rääkimata sellest veel, et läbi rääkida muudes küsimuses ja minu arvates on väga oluline siiski äh, edasi liikuda üleatlandiliste kaubandus- ja investeerimislepingutega. kui nad suudavad äh, Baali kaasata, ja oleks äärmiselt frustreeriv, kui seda ei saavutata. kuid asi on selles, et kaubandus ei toimi sellise vedurina, nagu ta tänavaselt on toiminud. teiseks, investeeringud. investeeringud kasvavad ühe koma seitsme protsendi võrra, peaks kasvama kolme-nelja protsendi võrra, äh, USA-s poolteist protsenti, see on üks madalamaid äh, viimaste paljude aastate jooksul ja miks see on oluline? sest investeeringud tähendavad äh, tuleviku kasvu, kuid investeeringuid ei tule. mis siis veel? Äh, krediidid, laenu andmine, finantssüsteemi äh, parandamine ja see, et pangad mitte ainult ei pea ellu jääma, vaid neid on vaja rekapitaliseerida, neil on vaja äh, ühtset järelevalveasutust, kriisilahendusmehhanismi, kuid pangad peavad anna, ka laenu andma. kuid nad ei ole taastanud seda toimingut. OECD riikides keskmine krediidi andmise protsent on null. nagu kõik keskmised näitajad, see varjab asjaolu, et USA-s ja Jaapanis see kasvab, kuid euroalal on see negatiivne. miinus neli protsenti täpsemalt öeldes. ei mingeid üllatusi ja viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, on BRICS-i riigid. Äh, BRICS-i riigid olid edasiviivaks jõuks ja nüüd nende jõud on raugenud, seega need neli tsilindrit töötavad poole koormusega ja arvestades ka seda nelja pärandit, mis kriis on meile jäänud, mida siis ette võtta? ja sellises olukorras Äh, tuleks lähtuda sellest, mida mina ütlen nelja jala tooliks. struktuuripoliitika, sotsiaalpoliitika, et hoolitseda kõige kergemini haavatavate äh, eest, roheline kasv sest me oleme sattunud juba kollisioonikursile lootusega, loodusega ja me lööme pea ära, kui me selle kursil jätkame. ja tuleks mainida ka institutsionaalsete muutustega. me peame tegelema institutsionaalsete küsimustega. põhimõtteliselt mida tähendab see struktuurilise muutuste läbiviimine? me mängime nende sõnadega struktuuri, struktuurne äh, see tähendab seda, et tuleb haridussüsteem, innovatsioonisüsteem, konkurentsisüsteem, maksusüsteem, tervishoiusüsteem, äh, tööturu paindlikkus, äh, toodete turu paindlikkust muuta ja suurendada, see tähendab seoseid teadusuuringukeskuste, ülikoolides läbiviidavate teadusuuringutega, äh, ka erasektori turuga, see tähendab detsentraliseerimist, tähendab seda, kuidas te rahastate taristuprojekte. Need on just need asjad, mida me märgime sõnaga struktuurne. ja see tähendab seda, kuidas te jätkuvalt toodate oskusi, kvalifikatsioone, mis on vajalikud selleks, et säilitada konkurentsivõimet me äsja mõõtsime kolmeaastase töö tulemusena valmis esimene oskuste võrdlusuuring, erinevalt PISA dokumentidest. PISA dokumendid on viisteist aastat vanad ja kolmandal detsembril me alustame uut uuringut, kus võrdleme seitset riiki nende haridusmaastikul. kuid me räägime nüüd äh, täiskasvanute haridusest, koolitusest, kas täiskasvanutel on vajalikud oskused kvalifikatsiooni töö tegemiseks ja me äh, leidsime väga huvitavaid tulemusi, Korea äh, lahkuvad tööjõuturult nii-öelda halvimate oskustega kohordid ja parimad tulevad uuesti tööturule USA-s ja sellistes riikides nagu Ühendkuningriik, Ühendkuningriik ei ole mingit nähtavat erinevust nende kohortide vahel, kes lahkuvad tööjõuturult ja nende vahel, kes sisenevad tööjõuturule, mis tähendab seda, et aja jooksul ei ole asjad parema poole liikunud. ka Hispaanias ei ole olukord kõige parem. küsimus on selles, sest asi ei, ei ole ainult diplomites, vaid asi on oskustes ja võimes hästi töötada tööturul seega oskuste omamine on muutunud kriitiliselt tähtsaks. ja samuti tuleb rõhutada ka sotsiaalseid aspekte, sest olenemata sellest, kui pingeline on eelarve seis, peab äh, eelarve alati suutma kaitsta äh, kõige kergemini haavatamaid, sest meil on kaks miljonit äh, kriisiohvrit. OECD riikides on äh, kaheksa äh, miljonit äh, töötut ja mis tähendab, et see on viisteist rohkem kui enne kriisi. seega viisteist miljonit rohkem töötut kui enne kriisiperioodi. ja lõpetuseks äh, ka paar sõna Euroopa pangandussüsteemi kohta ja siis asume küsimuste-vastuste juurde. ja lõpuks paar sõna ka maksude kohta Äh, üldiselt rääkides pangandussüsteem on oma olukorda parandanud, sellest tegelikult tekkiski probleem, sellest lahvatas suur kriis USA-s, äh, mis kandus Euroopasse ja siis üle kogu maailma. küsimus on selles, et USA-s äh, algas see esimesena ja USA-s alustati ka olukorra parandamisega, võeti olulisi otsuseid kiiresti vastu, sest ühe riigi puhul oli see lihtsam ja meie Euroopas oleme maha jäänud selles osas. me endiselt vajame mitme suure panga rekapili-, rekapitaliseerimist, kes kuuluvad meie süsteemi. ja ma tahan rõhutada, et Euroopa Keskpank on alustanud sellega ja äh, ma loodan, et sellest on abi. esimest korda äh, neil see ei õnnestunud, teist korda hakati hindama siis panga laenuportfelli väärtust riigivõla suhtes ja sel korral äh, peab toimuma tõeliselt läbipaistev, jõuline ja tõsine meede, et see oleks ka usaldusväärne. nagu te teate, meie OECD-s oleme soovinud eraldamist, mitte mitte juriidilises mõttes, vaid selgust äh, kommertspankade tegevuse ja investeerimispankade tegevuse vahel, et ei tekiks enam sellist kombinatsiooni, mis põhjustas äh, kriisi ja räägime ka viieprotsendilisest äh, finantsvõimendusest, mis on kõrgem kui Baseliga ette nähtud ja osaliselt usalduse kaotus, mida ma mainisin, on põhjustatud sellest, et tavakodanik näeb, et rikkad kodanikud kandivad oma raha maksuparadiisis ja hargmaised ettevõtted ei maksa maksusid. ja seetõttu eh, keskklassi esindajad VKE-del, kellel pole rahvusvahelist tegevust, on sunnitud kogu seda maksukoormat oma õlul kandma. G kaheksa ja enamuses osas ka G kakskümmend on andnud OECD-le volituse tegutsemiseks et me liiguksime maksualasi teabe automaatse vahetamiseni juba täna kakskümmend äh, jurisdiktsiooni vahetab teavet äh, taotluse alusel, see oli OECD standardi korras, nüüd me liigume kõrgema, äh, ambitsioonikama standardi poole, mis tagab teabe automaatse vahetuse. kuus kuuskümmend või kuuskümmend kaks riiki on juba võtnud selle kohustuse, meil äsja lõppes kohtumine Jakartas, järgmiste kuude jooksul liitub sellega veel kuuskümmend, seega me liigume juba äh, saja riigi suunas järgmisel aastal. kuid kõige raskem, kõige keerulisem küsimus seisneb selles, et automaatne teabevahetus tähendab seda, et jõustatakse ka riigis kehtestatud seadusi, mis tähendab seda, et inimesed peavad oma maksusid maksma. BEPS maksubaasi kahanemine ja kasumi ümberpaigutamine. kuna seitsekümmend kuni kaheksakümmend aastat Rahvaste Liiga äh, loomisest alates oleme me liiga keskendunud ja muretsenud Äh, sellepärast, et ei oleks topeltmaksust. meil õnnestus saavutada äh, topelt mitte maksmine. hargmaised ei maksa enam maksusid kuskil. ja nüüd esimest korda kõik G kahekümne riigid, Hiina, Mehhiko, USA, Ühendkuningriik, Saksamaa ja teised lähtuvad ühest ühisest teemast ja rõhutavad, et nad vajavad raha. ja meile on antud nüüd mandaat muuta rahvusvahelise maksustamise reegleid. viimasel G kahekümne kohtumisel Peterburis eh, president Putin, kes oli vastuvõtjariigi esindaja, ütles, et see on ilmselt üks kõige revolutsioonilisemaid samme viimase saja aasta jooksul rahvusvahelise maksustamise alal. ma tahtsin selle idee teile õhku paisata ja rõhutada, et me tegeleme sellega ja et see on üks äh, käiku lükatud äh, küsimusi, sellega ma praegu lõpetan ja võtan teie küsimused või teie jõulised vastuväited. suur tänu, te oma märkmetest üsna mitu lehekülge jätsite küll vahele, aga ma arvan, et me esitame just selliseid küsimusi, mis lubavad teil neid lehekülge kasutada loomulikult me oleme maksuküsimustes äh, tegutsenud väga aktiivselt selles komisjonis just nimelt nendel põhjustel, mis te ütlesite, et äh, mitte ei ole välja tulnud, et maksudest äh, on midagi puudu mitte ainult teistes riikides, vaid terves Euroopa Liidus ja, eh, ja kõik see on olnud eh, üsna vajalik selleks, et survestada valitsusi reageerima nendes valdkondades, kus meie parlamentäärid mitte ei ole terve oma par-, eh, mandaadi, vaid terve eelmise mandaadi ajal ka survet avaldanud, sealhulgas minu enda raport maksu- ja maksupettuste kohta. aga esimene küsimus Rahvapartei ja Pablo Salba saab selle küsimuse esitada esimesena. suur tänu, proua esimees austatud esimees, kui lubate, siis äh, peadirektor, räägime ühist keelt äh, sõna otseses mõttes, ütleb kõneleja, räägib hispaania keeles, mul on äh, üks küsimus teile, ma olen nõus kõigega, mis te ütlesite täna, aga krediidi kohta. Te ütlesite, et OECD riikides on majanduskasv praegu keskmiselt null protsendi peal ja Euroopa Liidus on majandus langenud protsendi võrra ei vabandust, euroalas miinus neli protsenti ja miinus kakskümmend protsenti viime aasta jooksul, viimaste aastate jooksul Hispaanias, nii et Hispaanias on olukord täitsa hull. nii et, äh, aga minu meelest on ka tunneli lõpus näha valgust. me ei, selleks, et ähm, majandusi konsolideerida, on vaja ka krediidivood äh, saada äh, voolama see, et meil ei ole praegu juurdepääsu krediidile, küll jah äh,, takistab majanduskasvu Hispaanias, aga mida teha selleks, et krediidikraanid avaneksid? mida teha selleks, et eh, krediit avaneks, eh, mida pangad saaksid teha rohkem eh, selleks, et seda tagada? nii palju siis krediidist. ja nüüd siis kaubanduskokkulepe Ameerika Ühendriikidega, selles osas olen ma ka teiega täiesti nõus ja ma loodan, et kolleegid siin saalis äh, mõistavad äh, seda, et kui ohtlik on kaubanduse ja äh, luuretegevusega seonduvate asjade omavahel seostamine, me peaksime olema entusiastlikumad selle lepingu osas, et selleks kujuneks see äh, epohhi murdev leping, mida loodetakse, et sellest kujuneb. härra Gurija vastab suur tänu selle teiepoolse märkuse eest. ma tahan öelda ainult nii palju, et, et krediidivood avanevad, kui pangad on äh, rekapitaliseerunud, kuid need avanevad ka siis, äh, kui lõpeb kogu pangandusühenduse loomise protsess, kui on selge see, kes hakkab panku äh, reguleerima, kes korraldab järelevalvet ja kui on lahendatud see küsimus, et mida teha sellise pangaga, Äh, mis äh, läheb pankrotti. kuid lisaks sellele, kui me eeldame, et pank äh, ei varise kokku lihtsalt sellepärast, et ta rekapitaliseeritakse, siis on esimene küsimus ju see, et kes seda teeb kas ajutisel tasandil teeb seda valitsus või kujundatakse välja mingisugune keskne rekapitaliseerimise süsteem? Need äh, küsimused tuleb selgeks rääkida nii kiiresti kui võimalik, et krediit normaliseeruks seda ei ole seniseks veel juhtunud. Äh, on mõned pangad, kes on raskustes, aga me ei ole näinud krediidivoogude normaliseerumist. Need protsessid tuleb kõik lõpule viia. Euroopa Keskpank on likviidsuse taganud tänu nendele algatustele, mis nad on võtnud ja see algatus praegu jätkub ja minu meelest on see ka hea signaal, mis välja saata, see on normaliseerumise signaal. samas aga kogu institutsionaalse arhitektuuri jaoks, äh, selle terviklikkuse jaoks on Euroopas oluline see, et pankadeni jõuavad selged signaalid selles osas, mis teed edasi käia ja nad saaksid minna laenamise juurde. nüüd äh, kaubanduskokkulepe. meil on äh, siin tõsine kaubandusprobleem. aga samas peame seda vaatama kogu probleemi kontekstis. tööpuudus, võrdsuse vähenemine, krediidi puudujääk ja nii edasi, need on kõik elemendid, mis viivad protektsionismini ja see oma kurja pead ka tõstab järjest rohkem ja rohkem ja see on tõeliseks ohuks. on oht, et äh, me jõuame tagasi protektsionismi, sellele järgneb kaubandusprotektsionism, investeeringute protsekt-, protektsionism ja ka intressimäärade puhul näeme äh, me seda arengut, mängitakse nendega täpselt samadel eesmärkidel ja mis siis saab, kui niimoodi tehakse? meie peame võitlema kogu arsenaliga ja kogu oma jõuga protektsionismi vastu, see on ohtlik, see takistab ja äh, lämmatab kasvu ja majanduse kasvu taastamise ja lõpuks jääb, võidab see, kes on tugevam. kui meid saadab edu, mitmepoolsed läbirääkimised on äh, läbi kukkunud, kuid kui me vaatame nüüd regionaalset tasandit, siis ei tohi unustada seda et, et viis, viiskümmend protsenti Euroopa SKP-st, kolmkümmend protsenti sellest tuleb äh, Euroopa kaubandusest, kakskümmend protsenti investeeringutest Euroopa Liidu ja ameeriklaste vahel. nii et äh, kui me need äh, poolused omavahel ühendame, siis kujuneb tohutu kaubandusplokk, mis määrab asju terves maailmas. lisaks sellele siis Vaikse ookeani vabakaubanduslepe, kus me oleme juba arenguid näinud, Mehhiko, Kolumbia, Peruu, Costa Rica, arutelud käivad ka äh, Ladina-Ameerikaga vabakaubanduslepingu sõlmimise osas. see kõik on äärmiselt oluline OSCD liikmetele. nii et loomulikult me toetame vabakaubanduslepingu ideed, meil on seda tänases maailmas hädasti vaja kuid sellest on ka eurooplastel igapäevasel äh, tasandil kasu ja nii ka ameeriklastel loomulikult. Äh, lisaküsimus, härra Salba. Äh, suur tänu, proua esimees. peasekretär, suur tänu teile vastuse ees, vastuse eest. aga konkreetsemalt, kas Euroopa Keskpank või Euroopa Investeerimispank võiksid teha rohkem selleks, et krediit avaneks uuesti, eriti just VKE-dele? Te ütlesite väga selgelt seda, mida juba on tehtud, aga kas oleks midagi võimalik teha lisaks sellele, peasekretär? Euroopa Investeerimispank juba ju teeb oma tööd. Nad laenavad äh, rohkem raha välja kui Maailmapank ja regionaalpangad kokku ning lisaks sellele on nad avanud krediidi ka väiksematele organisatsioonidele aga mitte siis, tegemist ei ole otsekrediidiliiniga, vaid seda läbi pankade, nii et nad kaudselt juba rahastavad VKE-sid. Euroopa Keskpanga probleem on selles, et nad ei ole tegelikult ju traditsiooniline keskpank. sinna kuulub kaheksateist liikmesriiki ja Euroopa Keskpank ähm, seni jah, on oma tööga saanud väga hästi hakkama sel-, sellel ajal, kui pangandussüsteemis oli likviidsuse puudujääk. kuid praegu neil ei ole piisavalt autoriteeti selleks, et hallata krediidivoogusid. see pädevus on praegu siseriiklikel institutsioonidel kuid äh, see on seotud ka tõsiasjaga, et ta peab seadma subjektiivsed tingimused äh, majandustes, äh, millest me räägime ja see ei ole sugugi mitte Keskpanga teha, vaid äh, Euroopa Keskpanga teha, vaid valitsuse ja liikmesriikide keskpanga teha. selleks, et äh, vahendid jõuaks VKE-deni, tuleb VKE-d kaasata riski ja pangad samuti, aga seda ei ole seni veel tehtud. suur tänu. sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna Elisa Ferreira suur tänu, proua esimees, proua Ferreira ütleb, et tema räägib portugali keeles. suur tänu, et olete täna siia tulnud, härra Kõõra. mul oleks teile mõned küsimused. esimene küsimus puudutab Eurotsooni. erinevalt USA-st ei ole Eurotsoonis äh, veel äh, majanduses taastumine saabunud ja meil on, ähm, meil on ähm, ainulaadne kogemus ähm, ühise valuutaga, millised on äh, teie arvamused, mida, millised on need õppetükid, mida meie peaksime minevikust õppima selleks, et Eurotsoon veelgi paremini toimima panna. ja siin räägiti juba paarist asjast, siin räägiti juba Euroopa Keskpanga pädevustest ja toimimisest, et kas see eh, mõjutab kuidagi ka eelarvekontrolli, nii et mida, mida saame meie õppida kriisist eh, koos OECD-ga? ja nüüd teine küsimus. fiskaalriskid. see on ka üks eh, kõige olulisemaid punkte, kus OECD töö on äärmiselt oluline. kui me ei saa maksudest äh, kõrvalehoidmist äh, kuidagi vältida ega takistada, siis me kaotame usaldusväärsuse, samuti me ei saa ka kohandusi läbi viia, mis meil on vaja äh, läbi viia, see puudutab pensione, töötasust ja kõike muud. nii et milliseid võimalusi meil on selleks, et ulatuslikumalt ennetada seda maksude eest põgenemist? ja nüüd me elame praegu üleilmastumise ajastul, me oleme kõik üksteisega seotud. ja mis, millise tasandini me saame neid Bretton Woodsi institutsioone edasi säilitada, et kas ei ole need institutsioonid pandud natukene justkui proovile? oluline on ju see, et meie eh, regulatsioon oleks harmoonilisem ja suur tänu selle eest, et kuulasite ära mu küsimused portugali keeles. suur tänu aitäh. nüüd, mis puudutab Eurotsooni, siis ma rääkisin siin ähm, struktuursetest küsimustest. me oleme juba oma pädevused äh, valuuta küsimustes täielikult ammendunud, sest me oleme kasutanud ka intressimäärasid, äh, mis olid võrdsed nulliga, meil on selline fiskaalvõimekus, mis on tegelikult täielikult ammendunud juba. ja pingutuste äh, tulemusena äh, selleks, et jõuda välja retsensioonist ja, ja kriisist, üritame me nüüd puudujääke ja võlgasid ähm, vähendada ja meil ei ole siin enam suuri võimalusi äh, rahand-, rahandusliku ekspansiooni jaoks. nii et probleemid on eelkõige struktuurset laadi, siis on nagu veel sotsiaalsed küsimused, ökoloogilised küsimused ja institutsionaalsed küsimused sellega seotud, nii et äh, struktuursed küsimused. ma rääkisin enne haridusest, innovatsioonist. ja ma rääkisin, rääkisin ka pädevustest, dereguleerimisest äh, või siis ka paremast reguleerimisest ma mainisin ka maksuküsimust ähm, ja maksusüsteeme. me teame, et tänapäeval töö maksustatakse vägagi äh, suurel määral, samuti kapitali maksustatakse suurel määral. ja me peaksime tööd ja kapitali vähem maksustama, peaksime sisse viima ka rohelised maksud, äh, omandimaksud, nendel on äh, nendel on vähem moonutav äh, mõju kui töö äh, maksustamine, sellepärast me ju soovime ikkagi töökohti tagada. me ei saa lubada tekkida sellisel olukorral, et tööd maksustatakse nii kallilt, et äh, tekib probleem töökohtade loomisega. ja sel-, sellisel juhul läheb olukord tasakaalust välja, sellepärast ühelt poolt me soovime ju töökohti luua, teisalt aga töö muudetakse lihtsalt väga kalliks nüüd, eh, mida saab teha Euroopa Keskpank? Euroopa Keskpank on eh, juba sisse viinud vägagi madalad intressimäärad, kas saaks veel madalamad intressimäärad? jah, eh, kas-, Keskpangal on teatav paindlikkus olemas, nii et et ta ei peaks käituma nii, nagu Ameerika Föderaalpank või siis ka Jaapani keskpank, mis saab riigivõlad üle võtta. meil on es-, Euroopa Keskpangas esindatud kaheksateist liikmesriiki ja keskpank suudab intressimäärasid natukene stabiliseerida, aga ta ei saa võlgasid üles osta. ja te mainisite ka maksudest kõrvalehoidumist. me peame igal juhul üritama seda ennetada, takistada. Te rääkisite ka institutsionaalsest arhitektuurist. G kakskümmend 20 vabandust, G kaheksa, sellest tegelikult ei piisa minu meelest. G kakskümmend on palju avatum sellise toimiva arhitektuuri jaoks. igal juhul ta on palju rohkem avatud kui Bretton Woodsi traditsioonilised institutsioonid, isegi selline traditsiooniline institutsioon nagu OECD peab tegelikult äh, edasi arenema, kohanema, kohanema uute tingimustega. ja ja see äh, kehtib nii äh, arenguriikide kohta kui ka liikmesriikide kohta praegu. suur tänu, ma vabandan, et ma teid natukene tagant kiirustasin, aga asi on selles, et kui äh, me vast-, teeme ühe vooru pikema kui viis minutit, siis kõigil ei ole võimalust sõna saada. nüüd on aga ALDE kord ja mina olen ainus, kes on Aldes saalis, nii et mina siis esitan küsimused. suur tänu teile selle töö eest, mida OECD on ära teinud ähm, baasi vähenemisega, maksubaasi vähenemisega seoses ja mida te olete teinud äh, ülekannete äh, valehindamise kohta, siirdehindade äh, valehindamise kohta me oleme näinud seda, äh, te olete näinud ilmselt seda, et teie ettepanekud me oleme lihtsalt kaaperdanud ja oma ettepanekutesse sisse kirjutanud. Äh, seda ka näiteks äh, riigipõhine aruandlus on teie mõte olnud, enamus komisjonist on minu poolt olnud võib-olla õigusasjade komisjon on meist natukene nõrgemad, aga vaatame aga argumendid, mida esitatakse üsna tihti, on see, et me ei peaks hakkama ennetama seda, mida teie olete teinud, meie oleme öelnud vastu sellele, et keegi peab ju näitama juhi rolli seadusandlusega. ma tahaksin teada, mis teie seisukoht on. ja nüüd läbipaistvuse küsimuses siis ikka ja jälle kerkib esile see, et ettevõtted kaeblevad selle üle, et avaliku sektori läbipaistvus äh, äh et seda ei saa võrdsustada maksuametite suhtes kehtestatud avalikusnõuetega ja öeldakse, et et nad on vastu sellele, et kriminaalõigus hakkab kehtima mitteavalikustamise osas. nii et huvitav oleks teie seisukohta selles küsimuses teada, et kas meil on õigus jääda asja juurde ja olla karmikäeline või on tõesti asju, mis oleksid vettpidavad äh, argumendid meie pidurdamiseks? härra peasekretär, suur tänu! Äh, maksubaasi kahanemine ja kasumi ümberpaigutamine ehk PEPS on üks kõige huvitavamaid äh, maade avastamise nii-öelda valdkondi meie jaoks. väga paljud ütlevad, et see kõik saab olema väga keeruline ja sellepärast on ta muidugi ka nii äh, meeliköitev ja nii raske. nagu ma ütlesin, automaatse infovahetuse nõudmine ja sellised sõnavõtud, et äh, maksuparadiisid me eemaldame ja et seda ei ole võimalik, et teil ei ole võimalik enam kuhugi varjuda. aga see puudutab üksikisikut, me ju tegelikult jõustame seadusandlust, mis ütleb juba praegu, et makske, makske. nüüd me loeme nüüd me oleme samas aga loonud seadused, mis teevad õigu- te,, on teinud, me oleme teinud selliseid makse, mille kohaselt on äh, õigustatud maksude miks, mitte maksmine Äh, seadus lubab seda, aga seadus tuleb siis sellisel juhul muuta, muuta igas riigis, kus see on nii, et seadus lubab maksust kõrvale hoida. tuleb tagada mingisugune miinimum homogeensus, see ei tähenda seda, et maksumäärad peavad olema samad. iga riik jääb suveräänseks selles osas, kui äh, suur on maksukoorem, aga mõte on selles, et tuleb tagada see, et kõigepealt on piisavat teavet Eh, teiseks, et ei ole võimalus kuhugi varjuda ja kolmandaks, kui ettevõtted teie territooriumil eh, on, toodavad midagi, teenivad raha territooriumil, loovad rikkust teie territooriumil, eh, see on väga positiivne, sellepärast et loovad ka töökohti teie territooriumil, aga nad peaksid ka sellisel juhul selle rikkuse eest, mida nad toodavad, maksu maksma teie territooriumil proua esinejamees, te esitasite väga olulise küsimuse, konkreetse küsimuse. nimelt OECD maksukomisjon, aga ka G kahekümne raames see, sinna kuulub Hiina, India, Brasiilia ehk kõik põhimõtteliselt. me kavatseme välja kujundada reeglid ja ettepanekud umbes pooleteist aasta pärast. ma äh, julgustaksin teid ja kui lubate, äh, kutsun nad äh, siia teie juurde külla, et kui äh, te hakkate valima seda keelt, mida tahate panna sisse seadusandlusesse, et siis see vastaks sellele, mida meie oleme ette võtnud. meil on vaja ühtset standardit, me ei saa lubada seda, et meil on erinevad standardid, palju standardeid, sellepärast et siis inimesed hakkavad ennast varjama nendel alumistel või, või vähem rangetel standardite alla ja nagu me teame, see võib nendele kujuneda väga mugavaks. aga see on tõesti praegu meie jaoks see koht, kus on võimalik asju edasi vedada, meil on vaja teie poliitilist toetust selle jaoks, see on kriitilise tähtsusega. läbipaistvus, avalikustamine ja nii edasi, mõnedes riikides minu meelest kasutatakse ikka väga halbu argumente, kus öeldakse seda, et info avalikustamine võib isegi vastu minna seadusandlusele, see pole mitte mingisugune argument, läbipaistvus peab olema reegel, läbipaistvus peab kujunema normiks ja see on lahutamatu osa sellest, mida me oleme üritanud selle Pepsiga siis teha. siirdehinnad väga meeliköitvad probleemid seisavad meie ees, proua. siirdehindade kujunemine mida me selles osas oleme teinud? see puudutab konkreetseid juhtumeid, aga näiteks IT. kui palju Google'id meil on, kui palju Apple'i taolisi firmasid on kuskil avaruses, kui palju Starbucks'e? kas ainult üks? siis tekib küsimus, kuidas neid maksustada. kus on intellektuaalomandi õigused selles võrrandis? mis on teie rahvus, kus te töötate, kus on teie tootmine, see kõik toimub seal kusagil öö, kosmoses ja tõesti tekib küsimus, et kuidas läheneda siis nendele uutele tehnoloogia võimalustele ärimaailmas ja kuidas seda kõike, mis nad teevad, maksustada. Need on need küsimused, millega me peame tegelema, mida me oleme üritanud teha ja meil on abi vaja nii palju kui võimalik, teil ka, nii et äh, hakkame üheskoos pihta. suur tänu! no me üritame info kõigepealt välja kaevatada, kaevata, seadusandlus puudutab seda, kuidas makse koguda, äh, see tuleb siis juba hiljem ja loodetavasti äh, me tahame tagada selle, et kõigi koheldata, koheldakse võrdselt. kas konservatiivide kõneleja on valmis? Dirk Epping. suur tänu, proua esimees. härra Kuria, suur tänu teie väga optimistliku äh, avasõnavõtu eest. eelmisel aas-, eelmisel nädalal avalikustasite magandusprognoosi, majandusprognoosi ja teete ettepanekuid rahapoliitika osas. kõigepealt Ameerika Ühendriikide mm, väljapoole suunatud rahapoliitika peaks ket-, kes-, kestma pikemalt ja see peaks tooma lõpu äh, rahapoliitika võimetusele. teiseks te olete öelnud, et Euroopa Liidu äh, Äh, rahapoliitika peab olema ka rohkem väljaspoole suunatud, kui surve äh, suureneb. Äh, te tahate, et hakkaks Euroopas sellised arengud pihta, nii nagu olid Ameerikas ühed peavad vähem dollareid välja trükkima, keskpank peab aga rohkem eurosid välja trükkima, see tähendab, siis ta te olite mm, revolutsionaal-, revolutsionaalse institutsionaalse partei liige Mehhikos, see on väga huvitav, Euroopas praegu selline institutsionaalne revolutsioon käib ja üsna pea saab sellest äh, ebainstitutsionaalne reform, arvestades seda, kuidas noorte tööpuudus kasvab. nüüd äh, äh kvantitatiivne äh, kasinuspoliitika nõrgestamine, see tähendab väga paljudele ringkondadele väga palju, ettevõtlus ja nii edasi. ja kuidas USA tegutsemine hakkab mõjutama Eurotsooni, suur tänu! suur tänu! põhjus, miks me soovitasime erinevaid lähenemisi rahapoliitikas on seotud sellega, et majanduslikud piirkonnad on jõudnud praegu erinevatesse etappidesse. Ühendriigid äh, käivitasid väga agressiivse madalate määrade poliitika ja siis, kui enam ei olnud kuhugi allapoole rohkem võimalik minna, läksid nad siis äh, kvantitatiivse lõdvenemise suunas. mida see tähendab, see tähendab seda, et keskpank ostab riigi enda võlga kokku selleks, ähm, et vähendada intressimäärasid Äh, mitte lühi-, lühes, lühemas perspektiivis, vaid on äh, hakanud äh, seda veel kaugemale viima, ehk teisisõnu on hakanud ka pikaajalisemaid laene üles otsima, ostma ja kinnisvaralaene, selleks, et intressimäärad hoida keskpikas perspektiivis kaks-kolm aastat madalal. meie peaksime keskpankasid tänama sellepärast et äh, Inglise Pank näiteks ja teised ilmselt äh, järgnevad sellele, nüüd ka juba Jaapan, sellepärast et äh, nemad olid need, kellele tänu see kriis kujunes vähem tõsisemaks. see, et nad lubasid seda, et intressimäärad olid väga madalad, teinekord ka kunstlikul madalal, aitas see meil sellest kriisist tulla paremini välja kuid ameeriklaste keskpank, eh, föderaalpank ei saa lubada seda, et nad miljon dollarit kannavad iga päev oma bilanssi. tegemist oli ikkagi ju erakorralise olukorraga. ja nüüd, kus erakorraline olukord väheneb, siis eh, keskpank vastab sellele, et me kavatseme midagi ette võtta, mida nad teevad, kas eh, sellega kaob ära stimulant, ei ehk teisisõnu, nad vähendavad seda, kui palju nad laene kokku ostavad, võib-olla kõigepealt kaheksakümne viie miljardi osas ühes kuus, siis seitsekümmend, siis kuuskümmend, nad võib-olla ütlevad, et kortisoni ravi lõpeb sellega ja asi äh, äh, ja et tuleb minna tagasi norma-, normaalsuse juurde. loomulikult vastavad sellele teised, et ei, ei, et sellele järgneb kaos ja et raha valgub arenguriikidesse. aga äh, Föderaalpanga selline käitumine oli ettearvatav äh,, isegi vältimatu ja soovitav minu meelest, sellepärast et äh, see signaliseerib seda, et asi hakkab mõjuma normaalsuseks ja normaalsus peab kujunema normiks. mõistate? Euroopa ei ole veel jõudnud sellisesse faasi, aga miks? sellepärast, et eh, keskmiselt vaadates vaevu-vaevu eh, jõuab majanduskasv keskmiselt positiivseks, eh, paljudes riikides jääb alla positiivsuse piiri, järgmisel aastal see taastub, kuid Euroopal on vaja rohkemalt seda, Ähm, et ähm, in, äh, määrad jääksid madalaks. Jap-, Jaapan mängis inflatsiooniga viisteist aastat. Nad tahavad nüüd tuua selle sisse kahe protsendi peale. praegu nad on jõudnud null koma üheksa või ühe protsendi peale, nad on selleks kõvasti pingutanud. nii et äh, nende majanduspoliitika on äärmiselt äh, agressiivne, nad äh, kahekordistavad äh, raha äh, hulka äh, järgmisel aastal kakssada seitsekümmend viis miljardit äh, juba, äh, miks me seda toetame, miks me toetame seda, et raha hulka suurendatakse, sellepärast et neil on seda vaja, neil on vaja stimuleerimist ja samas stimuleerivad ka nad läbi eelarvepoliitika ja samas aga ma ütleksin, et äh, see kõik äh, demonstreerib seda, et kõik need erinevad plokid on jõudnud erinevasse faasi, nii et äh, selge on see, et kõik sõltub sellest, milline on antud maailma osas majandusareng, kuhu nad on jõudnud ja millised on kõige sobivamad meetmed. suur tänu, Roheliste nimel Sven Kiigolt, palun! tere hommikut, härra Kurje. tere hommikut. on, äh, oli väga huvitav kuulda teilt seda, mida te ütlesite finantsturu oi, härra Kiigold on üllatunud, et härra Kuira saab ka saksa keelest aru. kõigepealt äh, suur tänu, ütleb härra Kiigold äh, kõikide nende Äh, dokumentide eest, mida te olete viimasel ajal avaldanud äh, pankade kohta Euroopas, samuti mida te rääkisite võlapidurist, äh, mida tuleks pankadele kohaldada. aga mul oleks üks teistsugune küsimus. OECD, ma olin veel väga väike, kui, kui ma esimest korda kohtusin Jeffrey Owensiga ja tema juba tollal rääkis vabaühendustega sellistest küsimustest nagu maksuküsimused, maksukooperatsioon ja nii edasi ja seetõttu oli huvitav lugeda tema kaastöötajad, kõigepealt Caroline Silberstein OECD-st lahkus selleks, et võtta vastu töökoht Baker McKinsey advokaadibüroos, mis andis äh, nõu Amazonile ka siirdehindade osas ja seejärel tema ülemus äh, Mary Bennett äh, läks OECD-st äh, otse sama advokaadibüroo juurde ja siis peale kakskümmend aastat teenistust Jeffrey Jones läks ise Ernst and Youngi juurde tööle ja Ernst ja Young teeb sellele täiesti avalikult reklaami, ma loen selle ette, Jeffrey eelmine ametikoht maksupoliitika ja halduse küsimustes OECD juures on näidanud, et ta on, tal on olemas vägagi äh, unikaalne äh, rahvusvaheline ülevaade kõikidest maksunduse ja halduse küsimustest. kakskümmend, üle kahekümne aasta on ähm, Jeffrey OECD-s ähm, vastavaid töid juhtinud ja niisiis Ernst J Young reklaamib äh, sellist poolte vahetust ja mul teil on küsimus, et kui on juba saadud nii palju kogemusi rahvusvahelises ähm, ringis, OECD juures, kus ikkagi käsitletakse avalikke huve, siis millised mehhanismid on teil olemas selleks, et mitte nii otseselt konflikti, huvide konflikte ei tekiks? sellepärast, et äh, meie jaoks on ju oluline see, et see, mida avalikus sektoris, äh, need kogemused, mida avalikus sektoris kogutakse, et neid lihtsalt maha ei müüdakse erasektorile. nii et äh, mida teie kavatsete selleks teha, et selliseid huvide konflikte vältida tulevikus, aitäh? aitäh! see on väga oluline küsimus ja siin tuleb ka vaadata, kuidas äh, kombineerida isiku õigus äh, peale seda, kui ta on aastaid töötanud, äh, kogunud kogemusi kuskil rahvusvahelises organisatsioonis või mingis riiklikus asutuses on saanud oma kogemused saanud ja neil on ju õigus ka erasektoris kasutada neid kogemusi ja siis samal ajal, samaaegselt vältida seda, mida teie nimetasite huvide konfliktiks. meil on mõningad äh, eeskirjad ja ka sellised nii-öelda äh, vaheperioodid, äh, nii-öelda mahajahtamisperioodid ja äh, ja meie eelmised kogem-, endised kolleegid on olnud ähm, meie jaoks vägagi kasulikud, sellepärast et nad on aidanud ka äh, meie kolleege äh, õpetada erinevatest, ähm, erinevate küsimuste kohta. aga ma sooviksin nüüd teile öelda, et ähm, aset on leidnud ka äh, siin huvide konfliktide eeskirjade rangemaks muutmine ja te ise kohaldate endale väga rangeid eeskirju ja see on tõesti väga huvitav ja väga eeskujulik ja meie väga tähelepanelikult jälgime neid arenguid ja ka vaatame, et võib-olla seal on midagi sellist, mida me saaksime ka ise üle võtta. siin on tegu sellise püsiva probleemiga, näiteks ühend- äh,, Ameerika Ühendriikides äh, te näete, et äh, föderaalpanga esindajad lähevad äh, erapankadesse vastupidi ja see on maailma kõige äh, normaalsem asi, et näiteks äh, Goldman Sachsi juht äh, äh, Paulson, Paul Rudman, nemad olid mõlemad juhtivad pankurid ja, ja siis nad läksid riiklikusse sektorisse, kus nad asusid pankasid reguleerima. nii et see on tegelikult asjade loomulik areng ja see mahajaht-, nimetatud mahajahtumise periood ja see vaheperiood on tegelikult suhteliselt lüh-, lühikene ja me teame, et on ka pikemaid perioode, on ettevaatusabinõusid, on ka rangemaid nii et need on need teemad, mille osas me peame olema vägagi ärksad, väga tähelepanelikult ja ma tänan teid selle kommentaari eest. ja OECD-s OECD-s me oleme ka väga ettevaatlikud, sellepärast et me peame ju ka tegutsema oma sõnade järgi, aga me teeme ka koju koostööd valitsustega pettusevastases võitluses ja mis puudutab siis piiriüleseid tegevusi, me soovime ju säilitada ka kõige kõrgemaid eetilisi äh, standardeid ka mm, avalike hangete valdkonnas, äh, nii et äh, saaksid to toimuda nii et äh, avalike hangete valdkonnas peaks kõik äh, hästi toimima, samuti meil on omad äh, suunised, mis, mis hõlmavad mitte ainult eetikaküsimusi, vaid ka inimõiguste küsimusi. näiteks kui Bangladeshis Rana Plaza e-, hoone kokku kukkus, siis OECD-s toimus meil kohtumine, kus äh, muude küsimuste hulgas äh, ka me kohtusime ka mõningate, tegelesime mõningate nende ettevõtetega ja te näete nüüd ka, et tulemusena tingimused on paranenud, nii et see on oluline küsimus, mida te mainisite. ja see on tähtis, et te seda mainisite. meie oleme pidevalt nii-öelda KIK-i varul sellel küsi-, selles küsimuses, oleme väga tähelepanelikud ja äh, Te esindate Roheliste fraktsiooni ja siin ma kutsun teid London School of Economics ähm, loengule, mis puudutab äh, siis äh, ka ähm, heitmete vaeste keskkonna. härra Kiud, jah, kui te, ma kindlasti äh, loen ähm, teie kõne, sellegipoolest sooviksin öelda huvide konflikti kohta, härra Kurri me vaatame, millised on teie tegevused siin loomulikult ja ka meie soovime eeskirju rangemaks muuta, et nad oleksid piisavalt paindlikud, piisavalt ranged ja kõige olulisem see, et nad oleksid piisavalt läbipaistvad, sellepärast et huvide konflikte tuleb vältida. aga, aga tuleb ka tegeleda huvide konflikti mainiga, sellepärast et äh, kui on tegu rahvusvahelise organisatsiooniga, siis huvide konflikti küsimus võib vägagi õõnestada ka selle organisatsiooni usaldusväärsust. aitäh, proua esineja! No, we, we, we've done... nii et selle äh, sõnavõtu peale läks nüüd seitse minutit ja nüüd äh, me peame edasi liikuma, nüüd ähm, Äh, Rahvapartei koordinaator saab nüüd sõna, ta on kahtlemata väga huvitatud OECD küsimusest, sellepärast et ta tuleb Pariisist. Jean-Paul, palun. suur tänu, proua esimees, lubage, ma alustan väikse naljaga OECD peakorter on Chateau de la Muetis ehk vaikses palees, aga samas kuulda on sealt väga palju. Te rääkisite eelarvepoliitikatest, maksupoliitikatest ja nii me ja nii edasi, kuid minu meelest on väga palju skisofreeniat selles osas OECD neliteist november sellel aastal avalikustas ehk siis paar päeva tagasi ühe aruande, mille pealkirjaks oli Prantsusmaa kaotab konkurentsivõimet. OECD palub, et tootlikkuse ja konkurentsivõime säilitamiseks viidaks läbi reforme, peaasjalikult maksureformi. Need on muidugi üldised ettepanekud, joonistatud välja väga üldiselt ja ma paluksin teil äh, siis avaldada oma seisukohta, mida te arvate äh, praegu äh, Prantsusmaa peaministri maksupoliitika reformikavadesse üllatas kõiki, mulle tundub, et ka vist vabariigi presidenti, mida te arvate siis OECD poolt peaks peaminister tegema selleks, et tagada maksudes õiglus, aga ka tõhusus? suur tänu! Eh, suur tänu, eh, president Hollandiga olime me kaheksandal novembril eh, kuus päeva enne selle dokumendi avalikustamist, seesama dokument siin siis, selle nimi on tõesti Tegeleda tuleb Prantsusmaa konkurentsivõimega, milline on parim poliitika. ja oktoobris eelmisel aast-, sellel aastal äh, saatsime Angela Merkelile ka dokumendi, äh, see puudutab siis äh, nii Saksamaad kui ka euroalad, Passos Coelhole saatsime ka sellise, kutsusime ta Chateau de Muetti ka kohale ja andsime talle ka sellise vihiku, sellepärast et me üldiselt toodame selliseid dokumente nagu, nagu ka see siin, mis läheb homme Kreekasse äh, siin on ähm, majanduslik aruanne täiemahuline sees, aga see Prantsusmaa oma on lühem ja sihipäras, sihitum, see on selline lühike diagnostika äh, väga huvitavate joonistega, väga praktiliste lahendustega umbes kümne, viieteistkümne teema puhul, mis on kriitilise tähtsusega Prantsusmaa jaoks nüüd konkurentsivõime, mis me ütlesime siis äh, Vabariigi Presidendile, Prantsusmaa Vabariigi Presidendile, äh, teadusuuringud, äh, sead-, õiguslik raamistik, tõhusam avalik sektor, maksureform selleks, et toetada majanduskasvu ja investeeringuid, tuleb haridussüsteemi tõhustada, ametiõpe kolmkümmend kaks miljardit te Prantsusmaal kulutate kutseõppeks, aga ainult kaksteist protsenti läheb nende inimeste jaoks, kes on otsimas tööturul tööd. ja see summa võrdub sellele, mida kulutatakse äh, tööpuuduse äh, toetuste jaoks, see on tohutud summad, kolmkümmend kaks miljardit olete te suunatud kutseõppesse neid vahendeid tuleks paremini äh, jagada. nüüd äh, Prantsusmaa roll äh, maailmas, lisandväärtuse küsimus ja nii edasi, neid teemasid oli üsna mitu. me rääkisime Prantsusmaa presidendiga paar tundi Eh, seal oli kohal ka Maailmapanga esindajad, eh, Euroopa, vabandust, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO ja meie siis sellele arutellu esitasime omalt poolt selle dokumendi. tegemist on viienda taolise aruandega, mille ma olen härra Hollandile üle andnud. Eh, järgmisel päeval andsin ma talle selle esimese üle Äh, päev pärast seda, kui ta ametisse valiti. Moskovitši, äh, Sapinga ja teistega Prantsusmaa valitsusest oleme me nendest asjadest rääkinud, nad palusid, et me avalikustaksime selle sellepärast, et Prantsusmaa president ütles, ma olen nõus, äh, küll mitte kõigega teie vihikus, aga väga paljuga ja öö, tööturu osapooled ilmselt ka peavad sellest olema teadlikud ja rahvas laiemalt. vot niimoodi jõudsime me siis selleni, me oleme väga läbipaistvad, äh, see on võimalus dialoogi pidada, see on võimalus äh, riikidega läbirääkimisi pidada, tegime sama asja Mehhiko ja näiteks ka hiinlastega äh, see on äh, meie jaoks ähm, võimalus äh, noh, näiteks rääkida äh, Hiinaga sellistest küsimustest nagu Hiina tulude jaotus ja nii edasi. see on, see on viis meie jaoks, kuidas riigijuhtidega astuda vestlustesse. härra Koses, loodetavasti ta ei kaota seda vihikut ära. sellepärast, kui te neid vihikuid neid, talle olete andnud juba neli või viis, siis mulle tundub, et tõhusus on kõik ähm, nojah, selline tõlgendamise küsimus, jah. suhteline. suur tänu, Anni Podimata järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu, Sharon. Äh, ma eeldan, et te kreeka keelt ei valda. sellisel juhul. no natukene valdate. ma tahaksin viidata sellele äärmiselt inspireerivale, kuid väheimdom optimistlikule sissejuhatavale sõnavõtule, milles te kirjeldasite nelja kriisipärandit. ja rääkides hetkeolukorrast euroala riikidest, rääkisin madalast kasvust, kõrgest tööpuudusest, ebavõrdsusest sissetulekutes ja avalikkuse usalduse vähenemisest Need on neli elementi, millest me ei ole piisavalt rääkinud, kuid mis on äärmiselt olulised. teiseks, te kirjeldasite olukorda ja te mainisite, et olukord on halvem äh, programmiriikides, eriti teatud programmiriikides nagu Kreeka, kus on kuuendat aastat majanduslangus, väga kõrge tööpuuduse määr, väga tõsine ebavõrdsus sissetulekutes ja ohtlikult madal usaldustase. enne kui me teeme ettepanekuid vajalike poliitikameetmete rakendamiseks, selle olukorra lahendamiseks, peame esitama endale ühe põhiküsimuse hetkeolukorra kohta. minu küsimus on, kas te usute, et see äärmiselt äh, Äh, tume pilt, mille te meile maalisite, on paratamatu tagajärg nendele otsustele, mis tehti kriisiga seoses. kas tehti mingeid strateegilisi vigu selle nõnda-öelda soovitusliku retsepti koostamisel? ma esitan need küsimused, sest minu arvates on oluline mõista, kas me oleme vigadest õppinud, kui me vigu tegime ja kas need poliitikameetmed, mida me praegu äh, rakendame, eriti euroala riikides ja konkreetsemalt programmiriikides, on õiged. kas see tähendab seda, et me oleme kujundanud ja ellu viinud sellised poliitikameetmed, mille eesmärk on suurendada majanduskasvu, vähendada tööpuudust, eriti noorte seas, lahendada sissetulekute ebavõrdsuse probleem ning taastada avalikkuse usaldus Te oletasite, et Kreeka majanduskasvu määr saab olema madalam võrreldes sellega, mida Kreeka valitsus ja Kreeka ametivõimud on prognoosinud. kas te võiksite mulle selgitada, millest te lähtute oma oletuste tegemisel? suur tänu, te ilmselt olete saanud selle joonise, me nimetame seda krokodilliks ja põhjus, miks me seda krokodilliks nimetame, sest Kreeka tööjõu ühikukulud ja ka samuti Prantsusmaal, Itaalias, Iirimaal, Hispaanias ja Saksamaal on võrreldud siin. viisteist aastat kõik need riigid, mitte ma, ma ei räägi eilsest päevast, sest te räägite, mis on juhtunud, kuidas me sellisesse olukorda sattusime, mida me peame nüüd muutma. viisteist aastat on olnud palgamäär kõrgem kui tootlikkuse määr, tööviljakus. Saksamaal viisteist aastat on aga tööviljakus olnud suurem kui palgad. ja kaks aastat tagasi äh, sama valuuta, samad intressimäärad, samad investeeringureeglid ja selle tulemusena äh, suurenes lõhe nagu krokodillõugade vahel ja mis nüüd on toimumas, proua? meil on Hispaaniaga kümneprotsendine eelarve puudujääk. Teil on äh, need arvandmed dokumendi leheküljel kakskümmend viis. kaks, kümme protsenti äh, eelarve puudujääk äh, võrreldes jooksukontoga. Itaalia, Hispaania, sama. ja kuhu need riigid on jõudnud, nad on jõudnud kas nulli või positiivsete makse äh, bilansi määradele. seega on toimunud suured muutused tööjõu ühikumäärades, sest krokodill on hakanud oma lõugu kokku suruma. see lõhe on vähenemas, korrektuurid on kasutusele võetud ja Saksamaa aeglaselt, võib-olla liiga aeglaselt tõstab oma palgataset ja loodetavasti seeläbi ergutab siseriiklikku nõudlust. loodetavasti leiab aset äh, lähenemine, konvergents sest me püüame vähendada tööjõu ühikukulu ja samaaegselt suurendada ka tootlikkust. milline on siis Saksamaa jooksukonto seis? oli seitse protsenti ja on jätkuvalt seitse protsenti. kuid küsimus on selles, et Saksamaa ei saavuta seda jooksukonto seisu ainult ülejäänud Euroopa arvel, vaid juba ülejäänud maailma arvel no võiks öelda, et Saksamaa saaks anda parima panuse teiste riikides vastava olukorra kohandamisele, et see ei oleks nii valulik. jah, seda on võimalik teha, kuid põhimõtteliselt äh, on kasutusele võetud korrektuurid, et muuta seda ajaloolist trendi, mis oli ebarealistlik ja pikemas perspektiivis mitte jätkusuutlik. nüüd on see peatunud, on puhkenud kriis, nüüd on hakatud äh, korrigeerima olukorda ja äh, tulemused on juba nähtavad Kreekas näiteks on jõutud äh, nulli või isegi plussi poole peale eelarve puhul ja, ja kõik need riigid on nüüd tasapisi liikunud siis äh, oma äh, eelarve tasakaalu või isegi ülejäägu poole. me oleme nüüd suurtes ajapuuduse raskustes, sest mul on ähm, veel mitu sõnasoovijate küsimust, ma püüan nad kokku koondada äh, ja kui teil ei jää piisavalt aega nende <laughs> vastamiseks, siis teie jääte kaotajaks. ja seetõttu ma ei katkesta sõnavõtjaid vastasel juhul, kui ma annaksin võimaluse vastata igale küsimusele eraldi, me istuksime veel pool tundi, seega alustame Werner Langenist. Philippe Lambert, I have taken extra catch. Äh, ma võtsin ka niimoodi vaba mikrofoni võimaluse äh, arvesse, kuna meil on mõningad äh, slotid täitmata. suur tänu, härra peasekretär, aga isegi kui see krokodill oma suu kinni paneb, siis olukord paremaks ei muutu. mina usun, et see kirjeldus, mille te tõite sõnavõtu lõpus, et, et Saksamaa eksport ei mõjuta mitte ainult äh, Eurotsooni, vaid äh, kaugemat Aasiat, äh, et see tegelikult seda ebatasakaalukust Euroopas ei muuda. aga mul on üks teine küsimus, juba kakskümmend aastat ärritab mind see, et OECD kutseõppe väärtust ei tunnista ja Saksamaa mm, nii-öelda meistridiplomid äh, äh, on kindlasti sama tasemel kui kõrgkoolide diplomid ning OECD juba aastaid äh, keeldub neid Saksa kvalifikatsiooni tõendavaid diplomeid tunnistamast samal tasandil kui bakalaureuse diplomid. aga kui nüüd vaadata, kuidas noorsooharidus on edasi arenenud, siis ka OECD peaks äh, Äh, aru saama, et selline duaalse hariduse, mm, kuhu on kaasatud nii kool kui ka, mm, kui ka mm, mingi äh, töökoht, et selline kombinatsioon tegelikult väga hästi toimib. et kas OECD kavatseb sellist äh, vale hindamissüsteemi muuta, sellepärast kui me näeme, et Lõuna-Euroopas on viiskümmend protsenti noorsootööpuudust ja Saksamaal on see ainult natukene üle kuue protsendi I'll take all the questions. ma kõigepealt lasen esitada kõikidele küsimustele, nii et te saaksite oma vastused koondada, sellega me suudame aega kokku hoida. Suis... Äh, suur tänu, äh, peasekretär, mina olen äh, Troika küsimuses kaasraportöör. troika Äh, nemad on öelnud, et palgad on tootlikkuse võrreldes tõusnud väga kiiresti. kui ma oleksin sellega nõus, siis mul oleks raske ilmsesti, ilmselt jõuda isegi lennuki peale. aga natukene tõsisemalt, äh, tööjõukulude küsimus, äh, sellega te olete tegelenud, OSCD on öelnud, et tööjõukulud ei tõuse mitte sellepärast, et sotsiaalkulud on läinud liiga kalliks, vaid sellepärast, et tootlikkus, nõudlus nendes riikides on kukkunud ja seega nagu äh, kuivõrd toodete, müüdavate toodete hulk on vähenenud, äh, seda äh, on loomulikult tõusnud surve tööjõukuludele ja see tähendab seda, et sellepärast on tööjõukulud kasvanud ja see on põhjus, miks see on nii. see ei ole mitte mingisuguse pakkumise probleem, see on nõudluse probleem. kas te olete oma analüüsis ka sellega arvestanud? suur tänu! härra Pokroš. suur tänu, proua esimees. mul on küsimus eelarvepoliitika kohta, kui tohib kui me räägime eelarvepoliitikast, siis me peame silmas nelja osulist tegurit, mis etendavad olulist rolli. ja mitte ainult äh, avaliku sektori võlg ja eelarve puudujääk, ei ole olulised, vaid samuti on oluline eelarvemaksude maht ja selle süsteemi struktuur. seega minu küsimus on järgmine millised on kõige olulisemad reformid, mida tuleb ellu viia, et vähendada äh, maksuvaldkonna äh, äh, suurust? Ähm, kuidas parandada selle sektori struktuuri? ja viimasena Philipp Äh, tere tulemast, härra Gurje. mul on ainult üks märkus. ma toetan väga palju, millest, äh, seda, mida te ütlesite pankade reformimisest ja vajadusest äh, võidelda maksustamise vältimise vastu Te kutsite üles, et kiiremini aktsepte-, kinnitatakse üleatlandiline kaubandus- ja investeerimisprogramm, kuid üks selle põhieesmärke on, on võidelda mittetariifsete kaubandusbarjääridega ja need on tavaliselt keskkonna, äh, tervishoiu ja sotsiaalnormidega seotud ja ma tean, et OECD on teinud palju tööd ebavõrdsuse vähendamiseks, et kas te ei näe ohtu, et kui te jahite neid mittetariifseid kaubandusbarjääre, seeläbi tegelikult suureneb äh, ühiskonnas äh, surve ja suureneb ebavõrdsus. seega tagasi vastates Werneri küsimusele. Skills. oskused, oskused, oskused. mina väidan, härra, et ma ei nõustu teiega selles osas, et OECD ei väärtusta kutseharidust. me üritame just väita, et see on niivõrd väärtuslik, et probleem on selles, kui te oma äh, õppetsüklit ei lõpeta, ei saa diplomit, siis te seisate tühjade kätega. Äh, tehkem selline süsteem, et kui te õpite ühe aasta ja ette nähtud aasta jooksul saite oma diplomi või kui tegite kaheaastase kutsekoolituse läbi ja saite vastava tunnistuse ja see kehtib turul ja kui te ei lõpeta oma äh, kraadiõpinguid ja ei saa tunnistust, siis te ei saa midagi. mitte kõik ei saa jätkata õpinguid ülikoolis, kuid igaüks võib saada oma ala asjatundjaks läbi kutsehariduse või erikoolituse. ja me oleme esimest korda mõõtnud olukorda kahekümne neljas riigis, võrrelnud neid just oskuste taseme järgi ja ütleme täpselt et mitte ainult haridus ei ole niivõrd oluline, vaid see, kuidas haridus tagab vajalikud oskused ja pädevused, et toime tulla tööturul. mitte see tööturg, milleks me neid ette valmistame, vaid selline tööturg ja sellised oskused, mis on tegelikus maailmas vajalikud, sest meil on tekkinud ebakõla. me toodame selliseid töötajaid, kelle oskused ja pädevused ei ole nõutavad ja selles on paradoks. tuhanded eh, ettevõtjad otsivad eh, andekaid töötajaid ja ei leia neid oma kohalikul turul ja seetõttu peavad nad siis eh, tooma teistest riikidest. kui me räägime sellest duaalsest haridussüsteemist, Saksamaa on nüüd väga huvitav näide, sest turism suureneb, sest kõik sõidavad Saksamaale, et oma silmaga näha, kuidas nad oma tööjõuturgu haldavad, siis on olnud edukas ettevõtmine see erasektori ametiühingutega suhtlemine ja kuidas reageeriti äh, kriisile ja mitte ei vallandatud, kohandatud, äh, koondatud inimesi, vaid äh, võimaldati neil ümberõppe. see on saanud eeskujuks kriisiaegsele tegutsemisele. me oleme sellest väga huvitavad ja pea, soovime neid häid tavasid ka teistele levitada. ja tööjõukulud, need Eh, jah, eh, on seotud eh, nõudlusega, nõudlus on aga madal, sellepärast et majanduskasv on madal, seda igal pool. kui me müüme, kui me oleme avatud, siis me suudame ka midagi maha müüa, võib-olla, aga kui inimesi ei ole piisavalt, kes seda ostavad, ei saa me rääkida majanduskasvust ja see ei kata, aga see ei pea olema alati nii, et see mõjutab tööjõukulusid, meil on vaja mingisugust kohandamist, tootlikkust on võimalik mõõta kui palju meie öö, äh, tootmisüksused toodavad ühe töö, ühe töönädala või päeva või öö, äh, tööühiku kohta. ja kui me näeme, et nad toodavad üle öö, mm, äh, siis loomulikult kaotavad nad konkurentsivõimes. aga mitte kriisiolukorras, praegu ei ole see probleem öö, me räägime järgneva viieteistkümne aasta jooksul kujuneb äh, need tööjõukulud äh, probleemiks äh, ja sellepärast on minu märkus minu meelest täiesti õigustatud. Euroopa majandusajalugu on kogu selles graafikus kokku võetud, väike graafik selline, mis seletab tegelikult ära väga palju sellest, mis praegu toimub ja mille, meil on väga palju ajakirjanduses igasuguseid keerulisi artikleid, mis, millest keegi midagi aru ei saa, vaadaku parem seda graafikut Äh, see nii-öelda fiskaalsektor, millest te räägite, mitte kõik valitsused ei pea olema täpselt sama suurusega, mitte kõikidel valitsustel ei ole täpselt ühesugused vajadused, aga igal pool on võimalus kokku võtta kulus, kokku hoida kuludes, aga kindlasti on võimalik absoluutselt igal pool avaliku sektori teenuse pakkumist tõhusamaks muuta ja odavamaks teha. äriühingud riigiettevõtted, ma ei hakka siin rääkima sellistest religioossetest küsimustest nagu privatiseerimine ja nii edasi, nendele tuleb tagada võrdne mänguruum ja eelarvestamine ja sellealased pädevused, praegu tehakse väga palju jõupingutusi ometigi ju selleks, et äh, makse paremini koguda, aga me peame mõtlema ka sellele, kuidas, mis maneeris antakse avalikku teenust, näiteks tervishoid, tervishoiu küsimus see tervishoiusektor on peaaegu kõikides liikmesriikides kõige suurem kuluallikas aga asi on selles, et, et selle sektori kulud on ka need kulud, mis kõige kiiremini kasvavad. ja see äh, on suureks ohuks äh, tulevikus, äh, see võib olla tohutu probleem meil varsti, sellepärast et tervishoiukulud järjest tõusevad, selle taga on muidugi elanikkonna vananemine ja see tekitab tohutu surve eelarvetele ilmselt muutuvad tulevikus ju ka meditsiinilise ravi äh, vajadused patsientide pool, meil tekivad uued haigused, mis on seotud inimeste eluea tõusuga ja nii edasi. aga kas nüüd selle kriisi pärast peaksime me keerama pilgud sellelt, et asju on võimalik teha ka paremini. kas me ei peaks mõtlema sellistele küsimustele nagu geneer-, geneer-, geneerilised ravimid äh,, kas me ei peaks vaatama arstide küsimust, kas me ei peaks vaatama, kas meil on äh, selliseid haiglaid, äh, äh, kus tõesti mõeldakse selle peale, et kas inimest on mõtet haiglasse sisse võtta iga haiguse puhul, kõik sellised küsimused, juurdepääs tervishoiuteenustele, kvaliteet ja mida see kõik maksab ja see kehtib äh, täpselt samamoodi kõikide infrastruktuuriteenuste peale, veestru-, infrastruktuur, mis iganes. alati tuleb äh, vaadata, kaaluda, milline on kõige parem, mõistlikum lähenemine, peame vaatama, kuidas me suudame tagada nii kõrge kvaliteedi kui võimalik, aga nii väikse hinna eest kui võimalik, sellepärast et täna loomulikult on kõigi jaoks üks ja seesama loosung, eelarvet tuleb äh, saneerida härra Lambert, ma ei öelnud, et äh, vabakaubandusleping on äh, äh, madalal kõlkuv vili, mida tuleb lihtsalt kääre haarata. ei, ma ütlesin, et Bali läbirääkimised on see, vabakaubandusleping on palju keerulisem, keeruline sellepärast, et juured lähevad kaugemale, aga just nimelt nendel põhjustel, mis te rääkisite, on asjad, mis on seotud mittetariifsete korraldustega kuid äh, tegelikult täna need tariifid, äh, tegelikult nendel ei olegi mitte mingisugust tähtsust, äh, tariifid on kuskil kaks, kolm, neli protsenti ja vanasti läbi räägiti niimoodi, et vot nüüd teie vähendate mak-, tariife te telekate peale ja mina omalt poolt siis millegi muu peale vastu, no autod näiteks vot niimoodi käis kemp-, äh, kauplemine. täna me teame seda, et ainus, mis me suudame saavutada, on desarmeerimine vastastikune, mida see tähendab? me teame, et äh, uus maailma tööstuskorraldus on selline, et meil to-, äh, to-, tootmine toimub globaalses väärtusahelas ma ei tea, Ruandas või Saksamaal, kus iganes me toodame, toodetakse üks osa sellest ahelast. spetsialiseerutakse, aga mitte ei keskenduta siis ainult oma äh, turule, äh, ma ei tea, Ugandas või Saksamaal, vaid terves maailmas näiteks auto, Saksa autodega, seal, mis seal sees on, palju seal on Saksamaal toodetud G kaheksa riikides enamus riike äh, elavad teenustest. Saksamaal näiteks on tootmissektoris tohutu konkurentsivõime, aga teenuste sektoris väga väike konkurentsivõime. selleks, et äh, tasakaalustada olukorda, peaks Saksamaa tõstma oma teenuste konkurentsivõimet. hiinlased, ameeriklased, vaatame lisaväärtust Äh, selle asemel, et vaadata absoluutväärtusi, siis me näeme seda, et lisandväärtuse määrad äh, nendevahelises kaubanduses on küll väiks-, palju väiksemad, kui seda võiksid äh, lubada absoluutnäitajad, absoluutarvud nii et me peame läbi viima tohutu analüüsi, tohutu analüüsi, vanad viisid enam ei kehti täna on kõige parem viis, kuidas äh, tagada see, et äh, olla äh, ekspordisektoris konkurentsivõime, on kontrolli alla saada import. kui import muutub järjest kallimaks, siis on see hävinguks ekspordile. see tähendab seda, et meil on vaja kaubandus avada, mida me praegu teeme. me ei suuda isegi kokkuleppele jõuda selles osas, et, et et meil tulevad mänguasjad vastastikku turule või, või ma ei tea, paber, värviline paber või et kust papaia tuleb ja nii edasi. me ei suuda nendes küsimustes leida kokkuleppele. me peaksime keskenduma sellistele asjadele, et me toetame tootlikkust, et need tooted ka kohale jõuaksid. see on täiesti uus lähenemine maailma kaubandusele ja me ei keskendu ainult sellele küsimusele, et mis te mulle selle eest vastu annate, et mina siin ühe või teise toote peal oma tariife äh, alandan. see on oluline, sellepärast et äh, kaubandus äh, peab jällegi muutuma üheks suureks majanduskasvu mootoriks. Uh, thank you very much and thank you. suur tänu ja suur tänu nende uh, entusiastlike sõnavõttude eest, meil on väga palju ühist oma töödes ja tegemistes ja ma loodan, et te ei võta tasu nende asjadest, mille ma laenasin teilt oma mittefinantsteabe avalikustamise aruandes. me läheme nüüd üle arvamuste vahetusele voliniku Algir Dashemitega, ma annan juhtimise üle Pablole, eh, kuna mul on kohtumine pressiga, kuid ma tulen hiljem tagasi. Please, uh, as we are running a little bit out of time, I will appreciate if we kuna me ajalimiit üha väheneb, mul oleks hea meel, kui me saaksime käivitada arvamuste vahetuse voliniku Algers, Algirdo Šemitaga, kes vastutab maksunduse, tolliliidu ja pettuste vastase võitluse eest. meil on kaks vooru esimene voor kuuskümmend minutit on pühendatud statistikale ja teine voor maksundusele. kõigepealt annan sõna volinikule kümneks minutiks, et võtta sõna statistika teemal. palun, härra volinik. tänan, esimees, lugupeetud saadikud ma hindan kõrgelt võimalust olla täna komisjonis, et anda lühike ülevaade teile meie ühistest saavutustest see on hea võimalus äh, käsitleda kõige kriitilisemaid äh, praegu äh, töötlemisel olevaid seadusandlikke õigusakte ning visandada teile ka põhilised projektid, mida viib läbi Euroopa statistikasüsteem. alustuseks tahaksin mainida tervet rida konkreetseid saavutusi, milleni me oleme jõudnud tihedas koostöös komisjoni ja parlamendi vahel Äh, tõhustatud äh, majanduse järelevalve ja koordineerimine äh, pani paika ka uued nõuded ning rollid ametlikule statistikule nii riiklikul kui ühenduse tasandil. seos majanduspoliitika meetmete ja majandusmeetmete aluseks oleva statistika usaldusväärsust on tunnustatud. komisjon on saanud oma kasutusse paremad vahendid, et teostada järelevalvet äh, avaliku sektori ähm, eelarve puudujäägi ja võlastatistika kvaliteedi üle. ja komisjon delegeeris otsuse, mida parlament samuti aitas ellu viia äh, selleks, et ellu viia vajalikud uurimised ja toimikud et tuvastada need valitsused, kes on manipuleerinud need. lisaks sellele äh, parlamendi algatus äh, määratleda äh, kuueses õigusaktide paketis selged garantiid riiklike statistikaametite professionaalse sõltumatuse kohta ning koostada loetelu statistilistest indikaatoritest et äh, tuvastada makromajandusliku tasakaalustamatuse. Need on olulised sammud selleks, et komisjon saaks ja eriti Eurostat kasutada vajalikke vahendeid oma töös. Nad äh, tagavad ka äh, võtmetähtsusega majandusindikaatorite kõrge kvaliteedi, sest möödaniku sündmused näitavad selgelt, et kvaliteedi ei ole võimalik tagada, kui puuduvad tõhusad kontrollimeetmed läbipaistvus ja aruandlus, mis on Euroopa statistikaprogrammi keskmes aastateks kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist, on seda tõestanud. majanduskomisjoni konstruktiivne lähenemine sellele ja tugev toetus äh, tagas piisavad finantsvahendid Euroopa statistika koostamiseks. teine suurim ettevõtmine oli Euroopa Statistikaameti poolt läbi viidud äh, äh, rahvamajanduse metoodika standardite ülevaatamine Äh, vajadus äh, need äh, ühtlustada rahvusvahelise rahvamajanduse süsteemi standarditega oli väljaspool kahtlust, kuid need läbirääkimised olid äärmiselt rasked. komisjon hindab kõrgelt parlamendipoolset toetust kõige tähtsamates küsimustes. Need põhiteemad on juba edukalt lõppenud ning nende elluviimine on alanud. teiseks, ma tahaksin mainida veel praegu töös olevaid äh, Äh, seadusandlikke algatusi. on mitmeid äh, seaduslik, seadusandlikke algatusi, mis vajavad ka teie kiiret tähelepanu ja kiiret menetlust kahtlemata kõige tähtsam on nõnda öelda statistikaseadus, mis on kõige tähtsam õigusakt, mis reguleerib äh, riiklike statistikaametite ja Eurostati poolt koostatavat Euroopa statistikat. ma tahaksin teile meenutada, et alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on Europarlament korduvalt üles kutsunud äh, piisavate garantiide äh, loomisele, et tagada Euroopa statistika usaldusväärsus, eriti tõhustatud majandusjuhtimise kontekstis. komisjoni ettepanek statistikaseaduse ülevaatamiseks lähtus samadest põhimõtetest. me peame lahti saama mõningatest puudustest, mis on välja tulnud mõnedes liikmesriikides, sest nad õõnestavad Euroopa statistika usaldusväärsust ja seda juba finantskriisi algusest peale. ma saan ainult korrata sellega seoses, et meil on vaja sellist seadusandlust, mis tugevdab äh, riiklike statistikaametite äh, sõltumatust ja teiseks äh, tagab ka statistika koordineerimise riiklikul tasandil. möödunud aasta detsembris majanduskomisjon kiitis heaks peaaegu ühehäälselt vastava raporti eelnõu, mis lähtus sellest loogikat, kuid kahjuks ja meie mureks Mm, kõik prioriteedid on nihkunud sellest äh, tõeliste süsteemsete lahenduste otsimiselt äh, Eurostati eristaatuse loomisele. ja ma tahan öelda, et Eurostati sõltumatus on juba seadusega tagatud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta komisjoni otsusega kogemused aga tõestavad, et Euroopa Liidu tasandil on meil vaja tasakaalu viia nii ootused, lootused kui ka kohustused. ja seda kinnitab üle ka Euroopa statistika haldamise nõuandekogu oma aruandes. kahtlemata Euroopa Liit oma tasandil ei saa üksinda tagada Euroopa statistika kõrge usaldusmäära Euroopa statistika oma iseloomult sõltuvad riiklikest allikatest laekuvatest andmetest ja seetõttu standardid ja vajalikud kaitsemeetmed peavad olema samad kõikide osapoolte jaoks kõikidel tasanditel. Euroopa statistika haldamise nõuandekogu on avaldanud sama muret ka oma kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta iga-aastases raportis, mille hiljuti esitas parlamendile. lisaks sellele Ähm, Eurostati peadirektorit puudutavates sätetes äh, mõne elemendi ei ähm, arvesta ähm, ühenduse institutsioonide tasakaalu nõudega. lisaks sellele nad lähevad kaugemale sellest, mida äh, rakendatakse liikmesriikides ja loovad veelgi rohkem tasakaalustamatust. kuid komisjon on valmis äh, läbirääkimiste jätkamisega, kuni me jõuame õige tasakaaluna selles strateegilises reformis me oleme juba käivitanud ka töö äh, äh, määruse ettepaneku koostamiseks, ähm, mis puudutab äh, makromajandusega tasakaalustamise ülesaamise menetluse statistika esitamist ja kvaliteeti. see on olnud oluline element kvaliteedi tagamisel ja seda on nõudnud ka ähm, ECOFIN-i nõukogu juba novembrist kaks tuhat üksteist me igati tunnustame äh, härra Eppingi raportit äh, see, seoses selle ettepanekuga. komisjon mõistab, et äh, raportöör toetab vajadust parandada statistika järelevalvesüsteemi ja makromajandusega tasakaalustamatuse seotud asjaomaseid andmete esitamist. komisjon loodab saavutada selle dokumendi menetlemisel kiiret edu ja kuid samas võtame arvesse eh, ka seda, et eh, parlament peab tegelema sellega ja toetab seda. kolmandaks, ma tahaksin viidata ka eh, meie olulisematele statistika arendamise projektidele ja sellega seoses tahaksin avaldada oma tänu Sharon Bowlesile, kes on aktiivselt osalenud Euroopa rahvamajanduse standardite konverentsi korraldamisel EPSAS, mis korraldati käesoleva aasta mais ja selle konverentsil selgelt tõestati, et on tekkinud vajadus ja õige aeg selleks, et kokku leppida äh, rahvamajanduse äh, arvestamise harmoneeritud tekkepõhised reeglid. Äh, see suurendaks äh, finantsandmete omavahelist võrreldavust äh, ja parandaks ka valitsussektori üksuste finantsmajandussuutlikkust. komisjon jätkab selle projektiga ja loodab saavutada ka positiivset tagasisidet. järgmise sammuna me teeme ettepaneku välja töötada põhipõhimõtted, tuumikpõhimõtted ja üksikasjaliku projekti ehk edenemiskava arvestades seda, et EPSA-se projekt on oluline kvaliteedi juhtimiseks, komisjon loodab ka parlamendipoolsele suurele toetusele. järgmine algatus puudutab äh, uut vastastikku hindamise vooru seoses Euroopa statistikasüsteemiga ja äh, hea tava koodeksi koostamist äh,. sest me leiame, et Euroopa statistika haldamise nõuandev kogu soovitused äh, on olulised ja neid tuleks kooskõlla viia ka riiklike statistikasüsteemidega põhiaspektides pilootetapp äh, peaks ju varsti jõudma lõpule ja mm, äh, selle põhirakendus peaks algama järgmisel aastal. ja need saavutatud tulemused saavad olema põhiliseks allikaks üksikasjaliku sõltumatu informatsiooni koostamiseks ning käitumisjuhendi koostamiseks. ma tahaks lõpuks eh, teavitada teid, et komisjon on algatanud põhjaliku ülevaatuse Äh, äh, selles suhtes, kuidas edaspidi kaasajastada veel Euroopa statistika koostamist ja vastavaid statistika haldamise aspekte. projektor käivitati, projekt käivitati äh, Eurostati koostöös oma partneritega, kes osalevad Euroopa statistikasüsteemis. selleks on moodustatud ka lühiajaline kõrgetasemeline rakkerühm, millesse kuulub ka Eurostati esindaja ja mitmed liikmesriigid Äh, selle töö tulemused ja visioon äh, saavad olema algpunktiks, mida arutatakse Euroopa statistikasüsteemi komitees järgmise aasta mais. see on tulevikku suunatud algatus, mis näitab, et komisjon on teadlik nendest väljakutsetest, mis seisavad Euroopa statistika ees kõik need projektid aga vajavad väga suuri rahalisi ja halduslikke jõupingutusi, seetõttu kõikide ühenduse osapoolte poliitiline tugi on hädavajalik ja hädavajalik ka riiklikul tasemel, ma loodan, et ka parlament annab omapoolse panuse selleks, et tagada Euroopa statistika asjakohasus ja usaldusväärsus suur tänu, härra Šemeta, kõigepealt saab sõna EPP äh, koordinaator härra Kuses ja siis teil on võimalus talle vastata. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, suur tänu teile, härra volinik, et olete jälle meie ees selgitusi jagamas. ma tahaksin esitada kaks täpset küsimust ja ma mõistan, et te ilmselt ei saa mulle äh, praegu veel vastata konk-, sama konkreetselt, aga need on kaks teemat, mis praegu on väga palju mõtteainet pakkunud peaasjalikult äh, Prantsusmaal. kõigepealt, äh, kuhu oleme me jõudnud käibemaksu öö, äh, osas seoses e-raamatutega, siin on teatav öö, ebakõla eh, nõukogus, kuhu te olete jõudnud eh, sellealase mõttearendusega ja teine küsimus puudutab jällegi käibemaksu, sellel eh, pühapäeval toodi hobused Prantsusmaal tänavatele nimelt viidati siis käibemaksu raskustele seoses hobuse, hobuste tööstusega. milline on ka tegelik olukord? osalt äh, süüdistatakse siis Euroopat äh, määra kõrges brutaalses tõstmises, teisalt me teame, et asjad ei ole ilmselt sugugi nii lihtsad ja et äh, tegelikult oleks võimalik ainult osas sektori osas madalaid maksumäärasid hoida nagu te teate, Prantsusmaa olukord on natukene keeruline, tekitab ka teatavaid äh, Äh, arusaamatusi ja ma arvan, et äh, mõned kuud enne valimisi me ei saa lubada seda, et populistid muudkui kuulutavad, et Euroopa Parlament on kõikide halbade, halbuse, kogu halbuse alja, kurjuse allikas, mida me saaksime teha seoses siis hobusesektorile seatud maksudega. tegelikult äh, me praegu räägime hoopis mitte maksuküsimustest, vaid hoopis äh, tolliliidust ja audit äh,, pettusevastasest statistikast, vabandust ähm,, härra Šemeta. jah, tõepoolest see teie küsimus puudutas äh, maksuküsimust ja olulist teemat sellega seoses. nii et ma lühidalt äh, vastan sellele nüüd, mis puudutab vähendatud käibemaksumäärasid. Te teate, et komisjon on ette võtnud äh, vastava hindamise äh, läbiviimise, me, hindamine praegu toimub, me käsitleme siis vähendatud käibemaksu ja äh, avalikud konsultatsioonid on läbi saanud ning komisjon on kaks uuringut läbi viinud vähendatud käibemaksu mõjude kohta Euroopa Liidus ning praegu me tegeleme mõjuhinnangu koostamisega ja see mõjuhinnang peaks äh, valmis saama hiljemalt järgmise aasta alguseks, nii et see mõjuhinnang avaldatakse ka kõikide huvirühmade jaoks, keda, kellele pakub huvi see konkreetne teema. nüüd see teine te küsimus, mis puudutab ähm, käibemaksu, mida kohaldatakse siis äh, ähm, hobustele, võidusõiduhobustele, siinkohal ma pean olema väga selge, et, et siin on tegu eh, Euroopa Kontrollikoja mm, kõneleja va vabandab Euroopa Kohtu eh, lahendiga tegu ja see puudutab siis eh, käibemaksu vähendamist sellele konkreetsele valdkonnale Prantsusmaal ja et see on vastuolus siis ka äh, käibemaksu direktiiviga. ja kuna me ikkagi elame õigusriigi süsteemis, äh, siis kõik liikmesriigid, kaasa arvatud äh, Prantsusmaa, peavad siis kohaldama seda, mille osas nad on ühehäälselt kokku leppinud nõukogus. ja ma sooviksin meenutada, et kahe tuhande üheksandal aastal, kui viidi läbi viimane ülevaatus ähm, käibemaksudirektiivi osas, siis vähendatud käibemaksud ähm, restoranidele olid tollal arutelude keskmes. Prantsusmaa äh, seda konkreetset küsimust ei tõstatanud tollal, mis puudutab siis hobuseid. ja seetõttu direktiiv selles osas jäi muutmata see tähendab, et Prantsusmaa nagu ka kõik teised liikmesriigid peavad äh, kohaldama direktiivi sätteid sellises vormis, nagu nendes kokku lepiti. loomulikult on ka teisi viise, kuidas seda äh, sektorit aidata ja ma usun, et Prantsuse valitsus võib kindlasti äh, teatavaid meetmeid võtta ja kindlasti saab kasutada ka mm, spetsiifilisi Euroopa Liidu fonde. ja komisjon kindlasti hea meelega teeb koostööd Prantsuse valitsusega selleks, et leida muid viise, kuidas me saaksime tegeleda nende probleemidega hobusesektoris. aitäh, härra volinik ja nüüd sotsialistide nimel härra Onjak. Merci, Pablo. suur tänu, Pablo, suur tänu, härra volinik. ma tahaksin rõõmu tunda selle üle, et me kohtume siin kõigest paar päeva hiljem seda, pärast seda, kui parlament hääletas statistika osas. parlament võttis oma seisukoha vastu eelmise nädala neljapäeval suure enamusega kakssada seitsekümmend seitse poolthäält, ainult kakskümmend häält oli vastu. komisjoni ettepanekul me oleme siis eh, eh, siseriiklike ametite sõltumatust toestanud, eriti läbi siis hea käitumiskoodeksi sissetoomist ja oleme lubanud siis komisjonile invest-, eh, juurdlusõiguse ja koordinaatori rolli oleme nad alla andnud Euroopa statistika koordineerimisel Euroopa Parlamendi ähm, seisukoht, mis on siis tekitanud peamise blokaadi, aga teiega, puudutab meie ettepanekut seoses Eurostatiga. me peame äh, oluliseks seda, et Eurostat oleks sõltumatu ja peadirektor oleks samuti sõltumatu, mitte sellepärast, et see sõltumatus täna oleks oh-, ohutu seatud, vaid sellepärast, et äh, me saaksime tulevikus seda vältida. Kreeka kriis tabas meid äh, Äh, suure üllatusena ja kui statistika osas oleks kontroll olnud, oleks olnud äh, asjade areng olnud ilmselt hoopis teistsugune. Euroopa Parlamendil on nüüd ka õigus äh, Statistikaameti peadirektori ametisse nimetamisel. see peab olema inimene, kes on vaba poliitilisest survest ja peab olema ja see tähendab seda, et komisjoni seisukohad ka paranevad, komisjon on nüüd see, kes hakkab mängima suuremat poliitilist rolli nüüd äh, troika roll, äh, samuti ka nemad ei tohiks mõjutada Euroopa statistikat. see tähendab institutsionaalse tasakaalu muutumist äh, ja tegelikult meie eesmärgiks ei ole komisjoni sõltumatust seada küsimärgi alla, vaid meie eesmärk oleks see, et Eurostat oleks tõesti Euroopa Statistikaamet. Te olete huvitatud suuremast läbipaistvusest ja sõltumatusest meie tahame sedasama Eurostati jaoks ja liikmesriigid, kus asjad on hästi korras, peaksid olema eeskujuks teistele. me oleme selle määrusega peaasjalikult sajaprotsendiliselt nõus. nõukogu äh, ei ole tulnud meile vastu äh, parlamendi otsusõiguse osas ja minu küsimus on, et kas te olete valmis meiega koostööd tegema selleks, et leida kompromiss selles küsimuses, suur tänu. Thank you very much. aitäh teile selle küsimuse eest ja tere hommikut! mul on väga hea meel jätkata meie arutelu peale seda, kui Euroopa Parlamendis hääletusmääruse osas aset leidis. nüüd paar märkust. Te ütlesite oma sõnavõtus, et kui määrus oleks olnud olemas kolm aastat tagasi, viis aastat tagasi, siis eh, ilmselt me ei oleks silmid, silmitsi nende probleemidega, statistiliste probleemidega, mis eh, Kreekost tulid, aga tegelikult eh, asi ei ole selles, Kreeka statistika tuli EDP andmebaasil ning juba kahe tuhande viiendal aastal komisjon tegi ettepaneku selle määruse kohta, et ähm, käsitleda neid konkreetseid probleeme, mis olid seotud EDP andmetega. aga paraku tollal liikmesriigid ei saanud ähm, tegeleda selle määruse ettepanekuga ning äh, kui ilmnes, et ähm, äh, Kreeka statistikaga äh, oli tekkinud probleeme, siis ähm, seejärel alles Eurostati rolli äh, tugevdati, anti talle tugevamad volitused, pädevused. aga loomulikult meie ühiseks eesmärgiks on äh, jõuda lõpliku kokkuleppeni äh, selle statistikat puudutava seadusandluse osas ja nagu ma parlamendis juba ka mainisin Strasbourgi täiskogul siis, et äh, komisjon on muidugi avatud, avatud ka äh, kompromissi äh, viimase versiooni arutelule ja me üritame teha parima selleks, et viia, et lähendada parlamendi seisukohad mõningates punktides meie omale ja ma, oluline on see, et meil on ühised eesmärgid et Euroopa statistikasüsteem muutuks tugevamaks ning sellel alusel ähm, me peame muidugi ka arvestama sellega, et meil on veel paar probleemi veel lahendada, äh, mõni on selles seotud ka Eurostatiga. ja ma viitaksin ka ühele ähm, viimasele aruandele, äh, mis tuli Euroopa statistika ähm, nõuandekogust ja nemad viisid läbi hindamise Eurostati äh, sõltumatuse osas ning äh, see aruanne on nüüd valmis, on äh, ka teil võimalik saada juurdepääs sellele ning tulemuseks oli see, et Eurostatil on olemas täielik sõltumatus ning ähm, nad on väga hästi kohaldavad ka oma vastavat praktikakoodeksit, nii et see on väga heaks alguseks ka aruteludele selles olulises teemavaldkonnas. aga nagu ma ütlesin, meie teeme oma parima. ja on juba alustatud ka tööd ähm, võimalike edasiarenduste osas selle seadusandlusega, aitäh. aitäh. nüüd ECR-i nimel Eh, kolleeg Epping. aitäh, härra volinik, eh, nende eh, sõbralike sõnade eest minu aruande minu raporti kohta, mis puudutas siis statistika, statistika andmeid ja ma loodan, et me vastus, võtame selle vastu. nüüd minu küsimus puudutab finantstehingu maksu, me oleme seda siin mõned aastad tagasi arutanud ja ja tollal ma ütlesin, et FTT on heaks näiteks äh, halva mõtte kohta ja öö, hiljuti Prantsusmaa Pank ütles, et FTT paneb väga suure koormuse osalejariikidele ning seda ta ütles siis kahekümne seitsmenda oktoobri Financial Timesis ja ma olen temaga nõus. Euroopa Nõukogu õigustalituse seisukoht oli, et FTT on illegaalne, sellepärast et ta on ekstraterritoriaalset laadi ja Bundesbank ütles, et eh, FTT muudab, eh, tekitab palju probleeme seoses nii-öelda odava rahaga ja seetõttu eh, see tekitab ka sellise fenomeni, kus kasumeid on justkui oodatud kaks korda, aga samas see on ainult näiline, nii et kas härra volinik, me tegeleme lihtsalt aja raiskamisega, kui me räägime FTT-st? meil oli ka ette nähtud eraldi maksude arutamine, aga võib-olla te soovite praegu sellele vastata? <laughs> paistab, uh, et maksuküsimused on huvitavamad kui statistikaga seotud küsi-, äh, küsimused, kuigi neid peaks tegelikult võrdselt äh, arutama. nüüd, mis puudutab FTT-d. kõigepealt ma sooviksin äh, meenutada teile, härra Epping, et Euroopa Parlament äh, hiljuti suure häälte enamusega toetas FTT ettepanekut ja toodi välja ka ähm, häid ideid, äh, kuidas seda ettepanekut parandada selle raporti äh, raames. ja me ka väga põhjalikult analüüsime neid ettepanekuid, mis parlamendi raportis välja toodi ja ma olen täiesti veendunud, et kindlasti me mõningate ettepanekutega me saame ka arvestada äh, arutelude käigus. nüüd teiseks, paljud on äh, viidanud nõukogu õigustalituse äh, arvamusele ja teevad sellest selliseid üldistusi, üldist, üldiseid järeldusi. mina sooviksin välja tuua, et nõukogu õigustalitus tõi välja oma arvamuse väga konkreetse punkti kohta FTT ettepanekus. mitte selle ettepaneku kohta üldiselt, vaid ainult ühe artikli ühe lõike kohta selles määruse ettepanekus. ja komisjon leiab, et äh, see arvamus ei ole äh, õige ja komisjoni õigustalitus on juba koostanud oma aruande, kus me toome välja ka selged argumendid, mis näitavad äh, meie seisukohta ja miks me leiame, et äh, nõukogu õigustalituse seisukoht ei ole õige ja järgmisel, järgmisel töörühma kohtumisel, mis leiab aset kaheteistkümnendal detsembril, see komisjoni õigustalituse dokument ka edastatakse liikmesriikidele ja me oleme täiesti äh, veendunud, komisjoni seisukohas äh, selles valdkonnas, et meie seisukoht oli õige ja et see ettepanek ise ka täielikult ähm, arvestab aluslepingute sätetega ja teiseks, me ei tohiks unustada, et äh, FTT-ga äh, me praegu tegelikult tegutseme tõhustatud koostöö raames ja see tähendab siis, et üksteist liikmesriigi vabatahtlikult äh, leppisid kokku, et nad lähevad äh, edasi selle ettepanekuga ja et nad äh, leiavad, jõuavad kompromissini oma äh, ringis, et kuidas kohaldada FTT-d selles üheteistkümnes osaleja liikmesriigis. nii et kogu see protsess on nüüd meie liikmesriikide kätes ja ma ootan huviga nende edasist tööd, esimene lugemine nõukogus on juba läbi saanud ja nüüd on äh, aeg just tege-, tegeleda poliitiliste kompromissidega ja ma loodan, et liikmesriikidel, osaleja liikmesriikidel on piisavalt poliitilist julgust, et jõuda ka nende poliitiliste kompromissideni nii kiiresti kui võimalik, aitäh uh,! Thank you very much, uh, The Green. suur tänu ja rohelised, Philipp, palun! suur tänu, tere tulemast, härra volinik, statistika Te teate, kui oluliseks me peame seda, et me laiendaksime indikaatorite hulka kaugemale kui see traditsiooniline skp, mida kasutatakse kogu aeg ja et laiendaksime indikaatorid ka sotsiaal- ja, ja keskkonnavaldkonda. minu küsimus teile, millised on olnud edusammud äh, nende indikaatorite kategoorias ja kuidas need mõjutavad või jõuavad otsuse langetajateni Euroopas. kuidas valitakse välja see, mida me kogume ja mismoodi see kogumine siis välja näeb, aitäh? tõsi on, et Euroopa Komisjon on, nagu te väga hästi teate, tegeleb selle teemaga äh, ja meil on käivitatud äh, eraldiseisev projekt selle jaoks, kannab see nime Kaugemale SKP-st äh, ehk teisisõnu siis äh, kaasatakse ka teised indikaatorid SKP-le lisaks, mis peaksid selgitama olukorda, peegeldama olukorda natukene paremini, mida üks või teine poliitika tähendab sotsiaalses mõttes, majanduslikus mõttes, keskkonna mõttes ja meie härra direktor äh, teab, millal need esimesed äh, andmed avalikkuse ette jõuavad, me teeme koostööd OSCD, OECD-ga selles küsimuses ja minu jaoks üks selle projekti äh, probleemkohti on olnud see, et erinevate indikaatorite saabumise aeg on väga erinev. ja sellel hetkel, kui me saame skp näitajad välja tuua ja neid äh, me toome pärast referentsperioodi välja väga kiiresti, on teised näitajad äh, meile veel kättesaamatud ja see tähendab seda, et peamine probleem selles äh, valdkonnas ongi see, et kuidas seda Äh, andmete meieni jõudmise erinevust äh, kuidagi olla kontrolli, hoida kontrolli all, kuidas seda hallata, kuidas siis neid ühtseid koondandmeid esitada, kuidas tagada see, et skp languse mõju teistele valdkondadele tuleks ka kiiremini välja, aga võib-olla meie härra direktor äh, selgitab seda. volinik Šemeta jutu täienduseks ma tahaksin öelda, et meil on kaks lähenemis, lähenemist, me kõigepealt tahame ulatust laiendada äh, et ühesõnaga saada ülevaade nii-öelda ühiskondade edasiminekust, äh, seda, seda pannakse siis, see pannakse kõrvuti skp ähm, spidomeetri näitajatele ja see on siis selline täielikum nimekiri, kus on äh, siis äh, välja toodud ka mõjud äh, sotsiaalses mõttes laiemalt. ma tahaksin viidata kahele aruandele, mis on avalikustatud või tulevad avalikustamisele järgmiste päevade jooksul. oktoobris nimelt avalikustasime niinimetatud lipa, lip, lipulaeva Euroopa indikaatorite mm, ülevaate, kus me vii-, toome välja siis kõik indikaatorid, võrdleme neid poliitiliste otsustega äh, Eh, kronoloogiliselt Euroopa Liidu ja, ja liikmesriikide tasandil ja järgnevatel nädalatel on tulemas eh, jätkusuutliku arengu seirearuanne välja. tegemist on aruandega, mida esiteldakse iga kahe aasta tagant, samuti on seal eh, vaatluse alla võetud kõik indikaatorid, aga seda väga hästi loetaval kujul loodetavasti ja siis veel, nagu härra volinik ütles, me tahaksime tööd kiirendada ja hoogustada nendes valdkondades, kus tõesti tekib ajalõhe äh, majandusindikaatorite ja sotsiaalkeskkonna indikaatorite vahel ja loomulikult selle eest tuleb maksta teatavat hinda. võimalik, võimatu on kõikide indikaatorite kogu täies mahus esitada aga me keskendume praegu keskkonnasektoris energia ja mm, kasvuhoonegaaside osale. see on mm, meie jaoks aluseks. ja siin on mm, väga palju kiiremini hakanud tulema energiakulu alusel tehtavad CO kahe heitkoguste prognoosid, nii et selles osas oleme me väga palju ära teinud ja tööturg, ka sellealane statistika valmib meil väga kiiresti, aga sotsiaal- ja õigluse jaotumise mm, indikaatorite puhul on tõesti ajal äh, vahe, äh, lõhe veel väga suur. siin me oleme kõikide kriisist äh, puudutatud riikide puhul keskendunud just nimelt siis vaesuse ja sotsiaalindikaatoritele, töö alles aga käib lubada võin nii palju, et äh, me anname endast parima, äh, läheme nii kaugele, kui statistiliselt on üldse võimalik minna, selleks et prognoosid tuleksid välja nii vara kui võimalik. suur tänu. kas kuue soovib ka esitada küsimust ka? aitäh. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι η ερώτησή μου είναι για τη φορολογία. Suur tänu, äh, mul on üks küsimus, proua esimees, aga see puudutab maksupoliitikat mulle tundub, et need kaks valdkonda lähevad siin omavahel natukene sassi, et tulemus on vist teine voor, siis, siis oleks mõistlikum esitada see küsimus siis teises voorus või teeme selle parem. see ei puuduta statistikat, vaid maksuküsimusi. aga ma tahaksin siis, kui lubate, tänada volinikku selle eest, et olete külla tulnud ja küsimus on lühike. härra Šemeta, kaks aastat tagasi ma palusin, küsisin komisjoni käest, kas nad on rahul äh, sellega, kuidas on võideldud äh, Kreekas äh, suure maksudest kõrvalehoidmise vastu. vastasite äh, tollal, et maksudest kõrvalehoidmine on Euroop-, on Kreeka kohandamisprogrammi üks kõige olulisemaid osadest ja et seni, selleks, seni ei ole tulemused veel väga head olnud ja komisjon siis reastas selle peale meetmed, mille nad kavatsevad käivitada olukorra parandamiseks Kreekas seda siis juba aastal kaks tuhat üksteist. Kuu aega tagasi aga härra volinik, üks äh, kuri äh, kuulujutt äh, levis Kreekas poliitilises ladvikus, kus nimelt väidetavalt siis Kreeka majandusminister ütles, et on kokku pandud mingisugune Fasenila kaardi nimekiri maksudest kõrvalehoidjate kohta Luksemburgis ja Londonis, see niinimetatud Lagardi eh, nimekiri on eh, kokku pandud midagi, aga eh, sellest nimekirjast justkui ei saanud nimekirjas olid inimesed, kes olid saatnud äh, Kreekast välja tohutuid rahasummasid. ajal, mil isegi tööpuutud, äh, töötud äh, on sattunud Kreekas täieliku äh, väljapressimise ohvriks Maksuametite poolt, kas, kas te täna olete pa-, paremini meelestatud äh, Kreeka olukorra kohta? suur tänu. Te ilmselt mõistet-, mõistate ja teate, et me oleme Kreeka amet, maksuametitega äh, väga tõsist koostööd teinud äh, selleks, et muuta täielikult äh, Maksuameti süsteemi Kreekas, maksuhaldussüsteemi ja suured edusammud minu meelest on juba tehtud, ma hiljuti kohtusin asemajandusmini-, äh, rahandusministriga ja tema esitas mulle näitajad tulude kohta ja mulle tundub vist, et esimest korda pärast selle kriisi lahvatamist on näha seda, et tulude pool hakkab taastuma ja äh, et see on eelarves jõudnud kõrgemale kui see, milline on seni olnud trend. see ilmselt äh, kinnitab seda, et need jõupingutused, mis me Kreeka ametivõimudega koostöös oleme teinud, on hakanud vilja kandma te teate, et üsna mitmed äh, taksu äh, valdkonnad äh,, seadused näiteks nagu üksikisikumaks, äh, kinnisvaramaks, ettevõttemaks, need seadused kõik tuleb veel vastu võtta. aga üsna palju on ka juba ära tehtud ning maksuhaldus on kujunemas hoopis teistsuguseks, kui see on olnud seni nii et mina pean seda trendi positiivseks. aga samas äh, ma tunnistan, et väga palju on veel vaja ära teha. ning äh, seda on äh, tunnistanud ka Kreeka ametivõimud, et töö käib õiges suunas, aga mitte kõik ei ole veel sugugi tehtud ja on vaja lisajõupingutusi selleks, et äh, tulude poolt äh, parandada. ja nüüd äh, konkreetsemad küsimused, see Lagardi nimekiri, millest te rääkisite. loomulikult Euroopa Komisjon on väga võimas institutsioon, aga liikmesriigid ise peavad ka pingutama selleks, et äh, liikmesriikide äh, käsutuses olevat infot et seda oleks võimalik kasutada ka näiteks kohtute poolt konkreetsete juhtumite puhul, mis on siis kantud sinna niinimetatud Lagardi nimekirja. see on info, mida tuleb äh, korralikult kasutada liikmesriikide poolt, äh, nemad peavad seda tegema vastavalt enda siseriiklikule korrale ja ma kutsuksin Kreeka ametivõime üles äh, olema aktiivsem selles küsimuses. nii palju siis minu poolt vastuseks teile. suur tänu! kuhu ma nüüd jõudsingi, küsib äh, proua esimees, kuivõrd äh, kõik esitasid juba äh, makseküsimusi, siis äh, Alde teeb seda ka ja Philipp, sul on ka võimalus esitada siis meie maksualane küsimus. The... Äh, maksunduse küsimus, äh, see mõte jõudis minuni hiljem ja kõik jätsid vahele statistika küsimuse ja me sukeldusid huvitavasse maksunduse küsimuste. mul on äh, kolm lühiküsimust. viimaste kuude jooksul on toimunud arutelu selle üle, et äh, sellistes riikides, kus on teatud soovid, räägitakse ka äh, maksunduse ümberpaiknemisest, ka näiteks USA-s, ja äh, tööjõukulu äh, mitmetes liikmesriikides just äh, tööjõu maksustamise tõttu on olnud suur ja räägitud sellest, et tuleks äh, maksud ümber suunata tööjõukulult muudele äh, valdkondadele, kuid samas komisjon peab arvestama, kuidas see mõjutab eelarvet, kui liikmesriigid selle maksukoorma nihutamise ette võtavad. mu teine küsimus, kas komisjon kavatseb äh, koostada veel põhjalikumaid soovitusi ja kavandada toetusmeetmeid liikmesriikide jaoks? Äh, minu teine küsimus on äh, veidi teisest vallast. mina parlamendisaadikuna olen viimaste kuude nädalate jooksul saanud erinevaid küsimusi maksunduse kohta, mida on arutatud liikmesriikide vahel ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellega seoses tekkinud raskustele. hiljutine äh, Euroopa Kohtu lahend ütleb, et sõidukite registreerimine isikute puhul, kes elavad kahes liikmesriigis, näiteks kui elavad ühes liikmesriigis, kuid omavad korterit ka teises riigis, eh, peavad maksma kaks korda registreerimistasu. mitmed need küsimused on lahendatavad kahepoolsete lepingutega liikmesriikide jaoks, sageli aga seda ei ole, näiteks Äh, meil on, ma elan Belgias ja meil on vastav kokkulepe Prantsusmaaga, aga kui te elate Hollandis, te peate kaks korda maksma. kas komisjon kavandab mingit teatist või arutelu liikmesriikide, kuidas seda süsteemi rohkem ühtlustada, sest inimesed on sageli segaduses, sest teatud tingimustel nad peavad maksma üks kord, teistel tingimusel kaks korda, nad leiavad, et see on ebaõiglane ja Euroopa Kohtu lahend on selge, et see ei ole küll niivõrd olulise küsimusega majanduse jaoks, kuid see on ebaselgust tekitav küsimus kodanike seaks. minu viimane küsimus puudutab arutelu, mis on käinud juba viimased kuud ja nädalad ja äh, on pühendatud käibemaksule. see on oluline, et tegeledakse käibemaksupettustega ja viimastel kuudel ja äh, tege-, aastatel on püütud rakendada ka meetmeid selle vastu võitlemiseks, kuid samas teatud äriühingud on sattunud raskustesse, äh, kuna liikmesriigid hoiavad kinni käibemaksu tagastuse ja liige, äh, ettevõtted satuvad sularahaprobleemidesse, kassavoog halveneb ja see on küsimus, mida on korduvalt tõstatatud, võib-olla te saaksite kommenteerida, millised on olnud need viimase probleemid või lahendused, mida te olete arutanud liikmesriigiga? riikidega selles valdkonnas uh,? okei okay, uh, so.... niisiis, kui me räägime maksukoormuse nihutamisest, ümbersuunamisest ja võimalikest konkreetsetest soovitustest selles vallas me peame leidma õige tasakaalu Äh, konkreetsete soovituste ja lähimuse põhimõtte vahel, mis on äh, oluline just maksunduses. isegi kui me võtame arvesse eelmise aasta soovitusi, siis nende seas oli ka konkreetseid soovitusi äh, vastavate maksumeetmete kasutuselevõtu kohta ka meie pidasime silma, et kui need maksumeetmed kasutusele võetakse, siis need ei pea ilmtingimata kaasa tooma üldise maksukoormuse suurenemise, vaid selle koormuse nihkumise äh, tööjõu maksustamiselt teistele sõbralikemale maksuliikidele. juba eelmise aasta soovituste raames oli liikmesriikidel võimalik Äh, saada üsna selge sõnumi selle kohta, millelt millele äh, äh, maksukoormust nihutada. käesoleval aastal Euroopa poolaasta esimese vooru ajal me püüame veelgi teravamalt keskenduda selle temaatikale, sest viimasel valitsustevahelise konverentsi raportis toodi välja, et selle asemel, et vähendada eh, tööjõu maksustamist, on liikmesriigid eh, võtnud hoopis teistsugusega seisukoha, vähemalt mõned liikmesriigid. ja sel põhjusel me püüame olema täpsemad riigipõhiste soovituste koostamisel maksunduse alal kui me räägime sõidukite maksustamisest, sellega seoses on meil üsna pikk ajalugu. Teil võib-olla meenub, et komisjon esitas oma ettepaneku, kui ma ei eksi, juba aastal kaks tuhat viis selle kohta, kuidas äh, lahendada topeltmaksustamise probleemi seoses äh, sõidukitega, mootorsõidukitega, kuid kahjuks liikmesriigid ei suutnud jõuda kokkuleppele selle ettepaneku suhtes. see ettepanek on seega endiselt nõukogus arutusel ja liikmesriigid, kui nad seda soovivad, võivad selle taas avada, et saavutada kokkuleppe, kui ma ei eksi äh, neli liikmesriiki ei andnud rohelist tuld sellele ettepanekule ja seetõttu me soovitame liikmesriikidel vähemalt lähtuda selle ettepaneku vaimust ja tegeleda topeltmaksustamise küsimusega, kasutades selleks riiklikke meetmeid, kuid on ka selliseid liikmesriike, kus mootorsõidukite maksustamine moodustab väga suure osa äh, riigi tuludest ja nad ei soovi oma siseriiklikku õigust selles osas muuta. kui me räägime käibemaksust ja käibemaksu tagastusest, ma arvan, et praeguses majandusolukorras äh, meil Äh, kassavood on äärmiselt olulised nii suurte kui ka väikeste ettevõtte jaoks, peavad liikmesriikide maksuametid tagama, et käibemaks tagastatakse õigeaegselt ja alles hiljuti me käivitasime rikkumismenetluse ühe liikmesriigi vastu, kus meie arvates käibemaksu tavastusprotsess võtab liiga palju aega, on liiga pikk ja sellega me loome pretsedendi ka teiste liikmesriikide jaoks, kes peaksid siis oma menetluskorra üle vaatama, tagamaks seda, et käibemaks tagatakse mõistliku aja jooksul ja minu arvates mõistlik aeg on mitte lühem kui kolmkümmend päeva ja sellest peaks kujunema äh, ühine tava. kuulujutt ütleb, et võib-olla isegi statistikaalaseid küsimusi, Hans-Peter Martin. ma vabandan, aga mitte. ma vabandan, et ma ei osalenud statistika osas, kuna meil oli eh, kiirelt kokku kutsutud parlamentaarne delegatsioon Hiinaga ja ma pidin seal osalema ja nüüd tulen tagasi meie huvitava arutelu juurde. kaks küsimust. käibemaksupettus ähm, on ja jääb oluliseks teemaks ja, ja mul on hea meel kuulda, et ka teie viitasite sellel. Äh, meil on tegu siin saja üheksakümne kolme miljardiga, mis mängus on ning kui kõik riigid saavutaksid äh, Saksamaa Ähm, väärtused, mida praegu hinnatakse ühe protsendi tasandile, siis äh, Prantsusmaal oleks äh, iga aasta viisteist miljardit äh, ja Hispaanias kaheksateist miljardit rohkem. nüüd, kui me vaatame praegust võlaolukorda ja kui kümne aasta peale on seal sada kaheksakümmend miljardit ja veel pluss intressid ja siis Itaalia, Hispaanial ei oleks äh, enam selliseid probleeme, nagu neil praegu on. Te ise rääkisite ähm, lahendustest, millega te tegelenud olete ja ma sooviksin teada, kas te olete nõus minu seisukohaga, et tõepoolest äh, käibemaksupettuste vähendamine ähm, võiks väga äh, suure surve maha võtta eurolt ja nüüd teine, kuidas neid lahendusi siis ei ole veel läbi surutud ja te rääkisite ka äh, meetmetest, mis on võetud ähm, finantshuvide, Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks ja siin äh, üheksakümmend kaheksa miljonit on äh, suunatud sigarettide salakaubanduse vastu võitluseks ja, ja siin on tihti kritiseeritud, et kulutused just selle programmi juures on väga suured, tulemused ei ole tõhusad ja siseriiklikul tasandil äh, saaks paremini tegeleda selle teemaga kui Euroopa tasandil. mida teete teie selles valdkonnas ja see puudutab siis äh, aastaid kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, selleks, et jõuda sellise tõhususeni, mis on vajalik äh, selleks, et need tulud oleksid olemas selle ja me teame, et seda programmi toetavad ka tubakatööstuse ettevõtted, nii et ma usun, et siin võiksid, peaksid äh, vastavad huvid olema olemas. Well, uh, I completely agree. ma nõustun täielikult teiega, et käibemaksulõhe kujutab endast tõsist probleeme uh, ja pärast hindamise äh, lõppu ma selgelt ütlesin, et me peame jätkama tööd ja et meie jõupingutused käibemaksuvastaste pettuste vastu võitlemisel liiguvad õiges suunas, sest tegemist on tõelise probleemiga. Äh, muidugi teoreetiliselt rääkides me ei saa väita, et kõik sada üheksakümmend kolm miljardit eurot on põhjustatud käibemaksupeetustest, sest on olemas ka teisi mõjutegureid nagu pankrotid, äh, viitlaekumised, mis mõjutavad seda arvnäitajat. kuid pettus kui selline moodustab äh, sellest äh, pudujäägist olulise osa, märkimisväärse osa ja komisjon on juba tutvustanud neid meetmeid, mis käesoleval etapil on võimalikud ja tegutsenud kiiresti ning jõudnud kokkulepetega, kokkuleppele liikmesriikidega kiirreageerimismehhanismi käivitamisel, et tegeleda käibemaksupettustega. me leppisime ka, ka äh, pöördmaksustamise mehhanismist, et seda laiendada ka kaupadele ja teenustele ja pöördmaksustamismehhanism käesoleval hetkel võib olla väga tulemuslik ja mitmed liikmesriigid on kasutanud seda juba võitlemaks piiriüleste käibemaksepettustega. Äh, samal ajal me jätkame tööd nõndanimetatud äh, lõpliku käibemaksu äh, korra kujundamisel, äh, millise lubaduse me andsime käibemaksustrateegia raames ja ma saan aru, et kui me lõpuks kokku lepime selles ühtses lõplikus käibemaksurežiimis, on meil võimalik juba lahendada ka enamik probleeme, mis on seotud piiriüleste käibemaksupettustega. kuid käibemaksepettused ei esine ainult piiriülestes tehingutes. palju pettust esineb ka siseriiklikul tasemel ja liikmesriigid peavad rakendama siseriiklikke meetmeid, võitlemaks selle probleemiga. ja alles hiljuti toimus meil väga hea konverents, mis oli pühendatud käibemaksu kogumisele ja laekumisele ja sellel konverentsil mitmed liikmesriigid tutvustasid väga uuenduslikke häid tavasid, mis aitavad oluliselt äh, tõhustada ja parandada äh, käibemakse kogumist, nagu näiteks Portugal on kasutusele võtnud täiesti uue süsteemi käibemaksu kogumiseks, äh, kasutades seda mudelit, mille me pakkusime välja paar aastat tagasi avaldatud rohelises raamatus ja nad on seda tegelikkuses hakanud kasutama ja tänu sellele on käibemaksu laekumine märkimisväärselt suurenenud ja on oluline, et ka teised liikmesriigid õpivad teiste liikmesriikide parimatest tavadest ja kogemustest ning võtavad kasutusele äh, need meetmed ka siseriiklikul tasemel. kui me räägime ühenduse finantshuvide kaitsest ka äh, selles küsimuses tahaksin ma väga selgelt öelda, et komisjon tegi ettepaneku hõlmata käibemaks kui üks teema äh, ühenduse finantshuvide kaitsedirektiivi ja huvide kaitse kriminaalõiguse abil. kahjuks siis otsustati, et äh, käibemaks ei saa olema selleks teemaks ja kokkulepitud kompromissis käibemaks jäi direktiivi äh, kohaldamisalast välja. ja seetõttu ma kutsun üles parma-, parlamenti jääma kindlaks oma seisukohale ja kui te hakkate läbi rääkima selle direktiivi üle, nõudke käibemaksu kaasamist kohaldamisalasse, mis siis võimaldaks meil kohaldada kriminaalõiguse menetlust tulemuslikumalt eh, ka käibemaksu valdkonnas. lõpetuseks ma leian, et töö, mida me teeme koostöös liikmesriikidega, liigub õiges suunas. ja te teate, et maksunduses, sealhulgas ka käibemaksu valdkonnas, kehtib ühehäälsuse reegel ja teinekord ka meie parimad jõupingutused ei leia liikmesriikide toetust. ja seetõttu ma kutsun üles liikmesriike äh, olema proaktiivsemad ja toetama rohkem komisjoni jõupingutusi selles tegevusvaldkonnas. suur tänu, Werner, järgmisena. võib-olla sinul on statistikaalane küsimus? aitäh, proua esinaine. mina sooviksin äh, minna äh, kõrvale maksuküsimustest, sellepärast juba äh, neljanda ametiperioodi jooksul ma olen näinud, et siin on tegu tõesti väga keerulise teemaga, kus tulemusteni tihti ei ole jõutud. nüüd te rääkisite, et kahe tuhande viiendal aastal juba tuldi välja ettepanekuga Eurostati pädevuste tugevdamist ja me oleme näinud, kogenud ka liikmesriikide egoismi, ka minu äh, koduriigis näiteks ähm, on ähm, puudulikke andmeid saadetud, äh, nii et mitte ainult Kreekast, nüüd Eurostati on äh, tugevdatud ja minu küsimus ongi seotud sellega, et ähm, millised äh, probleemid nüüd on liikmesriikidega, kas koostööst piisab, kas andmeid edastatakse õigeaegselt, milliseid sanktsioonivõimalusi teil on, kui on vaja sanktsioone kohaldada ja ja kes tegelikult üldse kasutab neid tõesti väga häid Eurostati andmeid, kas ka liikmesriigid või ainult komisjon kasutab neid? Well, it's good to answer. no hea meel vastata statistikaalasele küsimusele ma arvan, et ma pean siin väga äh, selgelt ütlema, et peale seda, kui õigusakt vastu võeti, mis puudutas CDP statistikat, siis olukord on tõesti olulisel määral paranenud. ja enne selle uue äh, seadusandluse mm, rakendamist me tugevdasime ka Eurostati võimekust äh, ka inimressursi osas ja nii edasi ja praegu meil on palju rohkem inimesi, kes töötavad selle konkreetse teemaga. ja ma leian, et see töö, mida me koostöös liikmesriikidega äh, teeme, mis äh, puudutab siis ka andmete kinnitamist, kui see vajalik on, et see töö võimaldab võimaldab meil ka tagada, et EDP statistika on tõesti kõrge kvaliteediga ja kui vaatate eh, viimast ehm, dokumenti EDP andmete kohta, siis Eurostat on eh, esitanud ainult ühe reservatsiooni selle eh, nende andmete kohta, see puudutas Austriat vist, kui ma õigesti mäletan, sest see puudutas ehm, siseriiklikku tasandit ja selle küsimusega praegu tegelevad äh, mõlemad, nii siseriiklikud statistikaasutused äh, kui siis ka Eurostat. ja ma arvan, et see ka näitab, et uus seadusandlus tõesti toimib. meil on veel üks äh, statistikavaldkond, mis on oluline ka Euroopa vaatevinklist ja see puudutab siis äh, makromajandusliku ähm, tasakaalustamatusega ja minu jaoks on see äärmiselt oluline valdkond, mina olen veendunud, et kui meil oleks äh, see makromajandusliku äh, tasakaalustamatuse meede juba varem olemas, siis, siis need tekkinud probleemid ei oleks nii tõsised, kui nad praegu on. ja makromajandusliku äh, tasakaalustamatuse menetlus äh, rajaneb loomulikult kõrgekvaliteedilistel ähm, statistilistel andmetel ning Eurostati pädevused äh, siin on palju kitsamad kui EDPA statistiliste andmete osas ja seetõttu me tegime ettepaneku MIP e määruse kohta, mis siis annaks Eurostatile äh, sarnased volitused MIP äh, stat-, statistiliste andmete osas, nagu tal praegu on EDP äh, statistiliste andmete osas. ja et saaks ka samasuguseid sanktsioone kohaldada, nagu praegu EDP statistiliste andmete osas on, aga igal juhul ettepanekus on ette nähtud ka karistused nendele liikmesriikidele, kes manipuleerivad andmetega. nii et minu meelest on äärmiselt oluline see, et see väga ambitsioonikas äh, määrus äh, MIP-d käsitleva äh, statistiliste andmete osas vastu võetakse ja mis puudutab Euroopa Liidu majandus, majanduse juhtimist, siis statistiliste või kõrge kvaliteediga statistiliste andmete näol meil oleks ka väga äh, tugev äh, tugi siis nende, sellele majanduse juhtimisele, aitäh. Um, aitäh, härra volinik, vabandan, et need küsimused on ähm, läbi seginenud ja tõesti, parlament äh, on väga palju tähelepanu pööranud just puudujääkidele, mis on seotud statistiliste andmetega ja ja me oleme tõesti teie äh, mandaadi viimasel perioodil näinud äh, kümne, ligi kümme ettepanekut äh, välja tulemas teie kabinetis, nii et te olete väga tegusad olnud. ja me näeme, et siiski mõned teie ettepanekud toimivad, sellepärast ka vähem küsimusi ja nüüd läheme maksude juurde nüüd, kus te olete kõikidele küsimustele vastanud. ma usun, et paar maksuküsimust on veel üle jäänud, aga mm, aga teil on vist ka paar asja, mida te soovite lisada lisaks statistikale. ja vabandust, et ma ei olnud kohal teie eelneval ettekande ajal. suur tänu, Sharon, ja kui olete nõus, siis teen lühikese sissejuhatuse ja vastan ülejäänud küsimustele maksuküsimustes viimane kord, kui ma teie juures olin, oli maikuus sellel aastal, kui äh, ma joonistasin teile välja oma mõtted ja hooldused, äh, ootused seoses intensiivsema maksudest kõrvalehoidmise ja pettuste vastase kampaaniaga. rahvusvahelisel tasandil G kaheksa ja G kahekümne toetusel on automaatne infovahetus aktsepteeritud uue ülemaailmse standardina ning OECD äh, tegevuskaja, tegevuskava Äh, maksubaasi kahanemise ja kasvu, äh, maksude ümberpaigutamise osas on ka leidnud kinnitamist äh, kui rahvusvaheline reaktsioon agressiivse takso planeerimise ja ettevõtete et maksudest kõrvalhoidmise osas. Euroopa Liit mängis väga olulist rolli paranenud maksuhalduse osas ülemaailmsel tasandil. minu jaoks on see tõend selle kohta, et mis on täiesti, mis on võimalik, kui me tõesti üheskoos Euroopana tegutseme, kuid see töö ei ole veel tehtud. homme ma lähen Austraaliasse Eh, nimelt Austraalia on järgmine G kahekümne eesistujariik, ma kavatsen seal eh, edastada G kahekümne kohtusel Euroopa Liidu ootused eh, sellele, et võetaks väga selge poliitiline juhtroll selleks, et ei ka, et me ei kukuks sellelt laineharjalt maha, mis on seotud väga Äh, suurte meetmetega. samal ajal Euroopa Liidu tasandil äh, on tehtud ära väga palju ja see muljetavaldav. maist äh, oleme me teinud ettepanekuid näiteks nagu automaatse infovahetuse toomine Euroopa Liidus laiemale tasandile, kokku lepitud kiire reageerimise mehhanism käibemaksupettuste puhul, alustasime läbirääkimisi jõulisemate maksulepingute sõlmimiseks meie lähinaabritega. me käivitasime arutelu ka digitaalmajanduse maksustamise kohta ning pakkusime uue äh, standardse käibemaksu äh, vormulari äh, ja lõime maksu hea haldustava platvormi ja, ja eile tegime ettepanekud ema ja tütarettevõtete direktiivi osas selleks, et äh, astuda vastu agressiivsele maksuplaneerimisele. Euroopa Liit äh, on äh, pannud paika oma põhimõtted Euroopa Liidu tasandil, Euroopa Liidu toetajad andsid oma täieliku toetusega Euroopa Liidu maksudest kõrvalehoidmise agenda osas mai Euroopa kohtumisel ja nõudsid selgeid edasiminekuid võtmevaldkondades. Te oletegi muidugi kursis sellega, et jällegi kord ECOFIN ei suutnud hoiuste direktiivis kokkuleppele jõuda. sellealane kok-, kohustus võeti endale aga mais äh, tippkohtumisel, kus öeldi, et kokkulepe tuleb saavutada enne veel selle aasta lõppu ja sellest äh, kohustusest tuleb kinni pidada. detsembris ma kord-, kavatsen korrata Euroopa Liidu rahandusministritele, et maailm liigub automaatse infovahetuse suunas ja meie ei tohi jääda rongist maha sellel teemal ma tahaksin äh, teid teavitada sellest, et läbirääkimised Monaco, Monaco, Andorra, Liechtensteini ja San Marinoga on juba käivitanud ja käivitunud ja lähevad väga hästi ja Šveitsiga alustame neid läbirääkimisi niipea, kui äh, nad saavad ise selleks mandaadi järgnevatel nädalatel aga nüüd ma tahaksin äh, rääkida mm, ühest eraldiseisvast, kuid asjaga seotud ettepanekust, sest nimelt äh, administratiivse koostööalane koos direktiiv loodetavasti parlament toetab äh, seda, et infovahetuse ulatust laiendatakse, kui detsembris te selle osas täiskogus hääletate meie võitlus maksudest kõrvalehoidmise vastu on esile toonud uusi ja huvipakkuvaid probleeme, millega tegeleda kõige põhiline küsimus on see, et kuidas maksustada digitaalset majandust, seda teha niimoodi, et oleks tagatud õiglane maksustamine ja millega ei äh, lämmatataks siis selle olulise sektori kasvuvõimalusi. kuid see, et digitaalne sektor on alles väga noor sektor ja, ja kuivõrd tal on väga unikaalsed äh, jooned, äh, pole meil mingisugust kogemust selle kohta, kuidas neid maksustada, ei ole mingisuguseid lihtsaid lahendusi või kiireid lahendusi ja sellepärast ma kavatsengi luua kõrgetasemelise ekspertgrupi, kelle eesmärgiks on siis välja tuua peamised probleemid seoses digitaalse maksustamisega ja et nad esitaksid oma lahendused äh, suveks kaks tuhat neliteist. ja selle grupi äh, liikmete viimane valik, need on, inimesed on valitud äh, kõige parimate ja kõige taibukamate seast nii maksu kui digitaalmaailmas äh, langetati eile. selle grupi etteotsa asub Viktor Kaspar, endine Portugali rahandusminister, kes on ära teeninud minu täieliku usalduses oma uues rollis. ja nüüd veel oluline roll ähm, mis puudutab äh, äh, roll meil äh, maksudest kõrvalhoidmise alases võitluses on käibemaksureform, ma tahaksin tänada siin Sharon Bowles'i, tal oli, ta tegi väga väärtusliku avalduse Brüsseli maksufoorumil eelmisel nädalal, kus käibemaks oli siis päeva teemaks, me oleme suutnud väga palju käibemaksusüsteemi reformi osas ära teha. oktoobris komisjon avalikustas käibemaksulõhe Euroopas, mis Äh, on prognoositavalt sada üheksakümmend kolm miljardit eurot aastal kaks tuhat üksteist, see on küll äh, suurt äh, probleem, murettekitav arv või näitaja, kuid see ka tähendab seda, et meie käibemaksureform liigub täiesti õiges suunas, me tahame selle lõhe sulgeda, me peame intens-, intensiivistama oma võitlust pettuste vastu ja me peame tagama selle, et need, kes soovivad reeglitest kinni pidada, saavad seda teha, kuid ei satuks süsteemi komplekssusest äh, Mm, segadusse, me oleme pale, par, mõlemas valdkonnas saavutanud edu, üks nendest on kindlasti meie kiire reaktsioonimehhanismi vastuvõtmine, samuti on astutud väga olulisi samme bürokraatia vähendamiseks ettevõtete jaoks ja on lihtsustatud reeglitele, reeglitega äh, Äh, kooskõlalist käitumist. Äh, meie standard käibemaksu formular, nii nagu ma välja pakkusin, oktoober peaks kulusid vähendama ettevõtete jaoks umbes viieteistkümne miljardi võrra aastas ja peab kindlasti, äh, tähendab seda, et käibemaksu ähm, deklaratsioone esitada üle terve Euroopa Liidu lihtsam. härra Strejtšakile suur tänu tema toetuse eest, me oleme üldiselt äh, keskendunud väga palju käibemaksusüsteemide ülevaatele, me oleme kogunud infot äh, väga paljudelt huvipooltelt, eksportidelt ja otsuse langetajatel, me ei ole te teinud veel mitte mingisuguseid lõppjäreldusi, järgmised sammud tulevad äh, läbi mõjuanalüüsi järgmise aasta alguses, mis peaks olema siis suuniseks õigete sammude jaoks. ma tahaksin nüüd rääkida veel mõningatest maksu aspektidest, kus ma tahaksin äh, Äh, näha, et edasiminek oleks kiiremini. nüüd ettevõtete ühtne tulumaksubaas. selles osas on saavutatud tehnilises osas väga palju, aga kui ma olen aus, äh, olen ma juba natukene kannatamatu arutelude käigu osas, on tagumine aeg, et me läheksime üle tõelisele poliitilisele arutelule, eriti arvestades seda, kui oluline on see meie laiem, meie töö laiemas kontekstis, meie võitlus siis ettevõtete taksu, maksust kõrvalehoidmise osas. meil on vaja siin kinni haarata poliitilisest äh, võimalusest, kui me ei taha jääda rongist maha nüüd äh, finantstehingumaks, siin on äh, pall äh, üheteistkümne liikmesriigi väljaku poolel, kes peavad otsustavalt ja kiiresti tegutsema. mitte midagi ei ole neil võita pikale, asja pikale venitamisest. komisjon on andnud endast kõik selleks, et toetada läbirääkimisi ja parlamendi panus on olnud äärmiselt konstruktiivne meil on äh, väga palju võimalikke valikuvariante ja nüüd on aeg poliitiliselt ka anda tõuge. ja lõpetuseks energiamaksu direktiiv. selles osas äh, ma kardan, et me laseme käest väga äh, väärtusliku võimaluse. viimane kompromisstekst on äh, pettumust tekitav, selles ei ole mitte mingisugust ambitsiooni ja, ja komisjon praegu mõtleb sellele, mida üldse kogu selle asjaga teha. austatud parlamendisaadikud, nagu te teate, uute ettepanekute nimekiri aastaks kaks tuhat neliteist on suhteliselt tühike, arvestades seda, et nii komisjoni kui ka parlamendi mandaat järgmise aasta keskel lõpevad. aga see ei tähenda seda, et meie töö peatuks. vastupidi, me peame üsna paljud asjad veel lõpule viima ja tulemused lagele tooma äh, Äh, ja sellepärast on väga oluline, et me praegu kõikide teemadega edasi tege-, tegu-, tegutsesi-, tegutseksime, oleksime laineharjal ja öö, äh, otsiksime uusi võimalusi, kui öö, äh, meil ei ole võimalusi, näiteks nagu öö, maksudest kõrvalehoidmise vahendid on olemas, nüüd tuleb ka poliitiliselt seda toetada, liikmesriigid peavad Äh, sammu pidama meiega ja esitama konkreetsed meetmed äh, meie ühtsete vahendite parandamiseks. mis puudutab käibemaksu, siis siin on vaja edasise töö jaoks astuda veel mõned sammud. järgmisel aastal kavatseme me vastu võtta valge raamatu lõpliku käibemaksurežiimi osas ähm, kaupade piiriülese kaubitsemise korral. ma ootan huviga teie seisukohti täna selle kohta, kuidas on asjad läinud ja mida te meilt ootate. suur tänu! Uh suur tänu, volinik! mul ei ole veel Rahvapartei nimel äh, sõnavõtja soovijad. ja Mariann esimesena, palun. suur tänu, esimees, volinik, suur tänu, et te täna siia tulite ja andsite meile ka ülevaate olukorrast. me ei saa veel rääkida praktilistest tulemustest koha peal kuid suur tänu tehtud jõupingutuste eest võitluses äh, maksudest kõrvalehoidmisega. mitte keegi samas ei pea maksma maksusid topelt, kuid me ei soovi ka, et ka teised sellest äh, maksuvõrgust pääsevad. eile kui me rääkisime topeltmaksustamisest, rääkisime, et ka seda tuleb vältida, kuid samas, kui me räägime maksudest kõrvalehoidmisest, peame väga tähelepanelikult suhtuma, kuidas toimivad eh, ühe ettevõtte erinevad äh, harud või tütarfirmad, kui püütakse kõrvale hiilida maksudest ja on mitmeid võimalusi maksude minimeerimiseks, äh, äh, kandes tulusid üle ühelt äh, ettevõttelt teisele. aga milline on olukord ECOFINis? sest maksunduse rindel me vajame konsensust Te rääkisite aastast kaks tuhat neliteist, kas te tõesti arvate, et on tõenäoline seda saavutada, arvestades praegust olukorda, ka olukorda pankades, eh, on tekkinud terve uus volituste ja pädevuste ring. Eh, loomulikult me tunnustame neid jõupingutusi, kui öeldakse, et me tegeleme tõsiselt selle teemaga, kuid endiselt ootame tulemusi. me teame, et ka Roomat ei ehitatud üleöö ja võitlus maksupettustega on järk-järguline võitlus, millesse tuleb väga palju panustada energiat ja jõupingutusi. ja me ootame siiski tulemusi, praktilisi tulemusi. teiseks ema- ja tütarettevõtete küsimus. see on üks küsimuse pool, kuid nüüd me räägime eh, ka konsolideerimisest, haldusalasest lihtsustamisest ja otsime ka neid vahendeid, mis aitaksid meil eh, tegeleda eh, nendega, kes püüavad maksustamist vältida, et nad maksaksid ka oma osa maksubaasi ja minu küsimus puudutab siis konsolideeritud ettevõtte ühistulumaksubaasi. mina oma kontaktides töörühma liikmetega olen kuulnud, et nad teevad tõsist tööd, kuna teema on äärmiselt keeruline ja tehniline, ma mõistan seda. kuid kui me nüüd realistlikult asjale läheneme, kas me tõesti liigume lähemale poliitilisele otsusele meie ametiaja lõpuks või see äh, lõpuks langeb ära. And... Uh, suur tänu ja kõigepealt ma tahan tänada Marian Tysonit suurepärase aruande eest CCTB teemal. nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, ma sooviksin näha selle teemaga kiiremat edasiminekut. Teil oli õigus oma raportis, kui te ütlesite, et see peaks muutuma kohustuseks äh, hargmaiksetele ettevõtetele, kes ületavad teatud lävendi ja see võiks olla ka suurepäraseks vahendiks mitte ainult halduskoormuse vähendamiseks, mis oli ettepaneku üks esialgseid eesmärke, vaid oleks suurepärane vahend ka mitmete probleemide lahendamisel, mis on seotud maksudest kõrvalehoidmisega ja maksustamise vältimisega. ma arvan, et sellisest lahendusest võidaksid mõlemad osapooled ja seetõttu ma jätkuvalt äh, püüan seda läbi suruda ja ma hea meelega nendin, et ma olen juba arutanud seda järgmise eesistujaga, Kreekaga ja Itaaliaga. ja mul on hea meel, et nad äh, suhtuvad sellesse kui prioriteetsesse teemasse oma eesistumise ajal. ja seetõttu ma olen niimoodi ettevaatlikult optimistlikult meelestatud, et meil õnnestub see teema tehniliste arutelude etapist viia ähm, poliitiliste aruteludeni ECOFINis ja ma loodan, et see leiab aset äh, veel Kreeka eesistumise ajal. ja sõltuvalt äh, siis poliitilistest suunistest ECOFINi poolt Itaalia eesistujana jätkab tööd sellega. loomulikult Teie kontaktisikutel on õigus, kui nad ütlevad, et ettevõtete maksustamine on väga keeruline tehniline teema, sellega on seotud palju tehnilisi üksikasju, mida tuleb põhjalikult analüüsida ja mille suhtes tuleb jõuda ühisele arusaamale kõikide osalevate riikide poolt ja selleks on vaja aega. kuid ma annan endast parima et viia see teema juba ECOFIN-i poliitilise tasemeni ja ma loodan, et see toimub Kreeka eesistumise ajal. mis puudutab ema ja tütarfirma piiriülest tegevust, ma juba mainisin eile tegime ettepaneku ema ja tütarfirma direktiivi suhtes, mis meie arvates on äärmiselt oluline samm, et käsitleda ettevõtete piiriülest tegevust, eriti nende ettevõtete puhul, kellel on palju tütarettevõtteid ja mõlemad selle ettepaneku pooled on olulised, ühelt poolt me räägime hübriidlaenudest mis vastavalt meie hinnangule on väga levinud nähtus ja mida kasutatakse maksustamise vältimise eesmärgil rahvusvaheliste ettevõtete poolt. ja me suudame selle augu sulgeda, kui liikmesriigid võtavad direktiivi vastu. kuid ma tahaksin rõhutada ka kuritarvitamise vastaseid reegleid, mille suhtes on direktiivis tehtud ettepanek ja mis võimaldavad tegeleda selliste olukordadega, mille puhul äh, meie ühisturul tegutsevad liikmesriikidel on suhted kolmandate riikidega. kahjuks mõnikord tekivad olukorrad, mille puhul ühtse turu reeglid kombinatsioonis äh, topeltmaksustamise vältimise äh, kokkulepetega, mis on sõlmitud äh, kolmandate riikidega, annavad tulemuseks äh, nullmaksustamise ja need uued reeglid ema ja tütar firmade direktiivis äh, võimaldavad käsitleda just selliseid olukordi, äh, et jagada siis maksustamiskoorem ettevõtete vahel, kui üritatakse kanaliseerida oma kasum maksuvabadesse riikidesse. ma loodan, et selles suhtes on see ettepanek oluline no kui me räägime nüüd sellest äh, ECOFIN-i suhtumisest, me kuulsime väga selgelt, et rahandusministrid võtsid äh, jõulise kohustuse tegeleda äh, maksupettuste ja maksudest kõrvalhoidmise probleemidega ja oma mõttevahetuses rahandusministritega ütlesin ka mina väga selgelt välja, et nüüd on aeg tegutseda ei piisa pelgalt avaldustest, et me soovime selle probleemiga tegeleda. kõik, mida te vajate, selleks on olemas. ja samuti ma viitasin ka kasutustasude ja intresside direktiivile, mis on samuti juba nõukogu lauale jõudnud. ja me peame nüüd, nüüd ettepanekud vastu võtma, et olla suutelised tegelikkuses näitama, et meie teod vastavad meie sõnadele ja nüüd on pall liikmesriikide mängu poolel ja ma loodan, et äh, rahandusministrid, kes osalevad ECOFINis, ka tagavad vajalikud tulemused. suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, Moiha. tänan, volinik, tere tulemast südamest jälle meie komisjonile, koosolekule Europarlamendis, ma nõustun teiega, et me ei peaks jätma kasutamata võimaluse võidelda maksupetjate vastu, me peame tegutsema aktiivsemalt ja viima selle küsimusele kõrgemale äh, poliitika agendale Euroopa Liidus ja sel põhjusel äh, järgmiseks detsembris täiskoguks Strasbourgis me paneme kokku praegu ühisparlamentaarset avaldust meetmete kohta võitluses äh, maksudest kõrvalhoidmise ja maksustamise vältimisega Euroopas me saime kätte äh, selle tegevuskava, nagu te mainisite, juba aasta tagasi, mis sisaldus ka soovituse agressiivse maksu planeerimise maksuparadiiside kohta. Need on head soovitused, kuid nad ei ole kohustuslikud, siduvad. ja pärast seda, kui parlamendis äh, me koostasime ka vastava raporti, mille üle hääletasime käesoleva aasta mais, kuid kahjuks hea tekst ei ole jällegi siduv ega kohustuslik Äh, nõukogu natuke liikus edasi ka hoiuste direktiivi teemaga pärast seda, kuid ausalt öeldes äh, seadusandlikus tegevuse valdkonnas äh, siduvate kohustuslike kohustuste kehtestamisel ei ole erilist edasiliikumist. me vajame nüüd abi selleks, et kehtestada siduvad kohustused, et tõesti vähendada seda maksulõhet ja et intensiivistada võitlust äh, Äh, maksupetjate vastu, maksupetturite vastu. ma tahaksin küsida nüüd volinikult, milline on komisjoni seisukoht äh, nii riiklikul kui ühenduse tasandil selliste näidikute koostamisel, mis aitaks liikmesriikidel äh, paremini keskenduda võitlusele maksudest kõrvalhoidmisega, vähendada seda maksulaekumise lõhet. kuidas teie näete seda, kuidas seda on võimalik näiteks Euroopa poolaasta äh, Äh, raames ja Euroopa Liidu strateegia raames strateegia, mida me pidevalt järgime. kõigepealt ma tahaksin tänada parlamenti ka aktiivse toetuse eest meie meetmetele ja proaktiivsele tegutsemisele võitluses maksudest kõrvalhoidmise ja maksupettuste vastu. seega see aitab meil säilitada hoogu selle teema menetlemisel ja ma soovin, et see aktiivselt jätkub, nagu ma ütlesin ka vastuses eelmisele küsimusele. mitte kõik ei ole veel tehtud. meil on vaja veel äh, väga palju meetmeid äh, praktikas rakendada. ja minu vaatenurgast meil on peaaegu kõik olemas, mida me vajame. minu arvates, kui meie liikmesriigid võtaksid omaks kõik selle, mis nende ees nüüd on, me suudaksime saavutada selles tegevusvaldkonnas väga suurt edu ja edasiminekut. ja ma usun ja ma olen kindel, et see teenib ka liikmesriikide huve kelle huvi on parem maksulaekumine. ja ma tean, et mitmed liikmesriigid on juba heaks kiitnud oma riiklikud tegevuskavad ähm, võitluseks ähm, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmisega. ja nüüd on nad järginud ka meiepoolseid soovitusi, sest viimase Euroopa poolaasta jooksul, kui ma ei eksi, me tegime ettepaneku üheteistkümnele liikmesriigile tugevdada võitlust maksupettuste vastu ning äh, rakendada siseriiklikke meetmeid selleks, et parandada tulu laekumist eelarvesse. kui me räägime nüüd äh, sihteesmärkidest ja siduvatest kohustustest, minu arvates see on huvitav lähenemine. nagu te teate, on see äh, varimajandus olemas, kuid probleem on selles äh,, me ei suuda täpselt mõõta selle varimajanduse mahtu ja kui puudub täpsus teatud tegevusvaldkonnas, siis on raske kehtestada ka selgeid eesmärke võitluseks selle probleemiga. kuid ma olen valmis analüüsima ka neid mõtteid, mille üle te arutlete parlamendis ja mõtlema selle peale, mida saaks ette võtta selle konkreetse probleemi lahendamiseks. ma juba mainisin Euroopa poolaastat sellega seoses tahaksin lisada, et Euroopa poolaasta neljandas voorus me soovime olla veel täpsemad oma tegevuses, tegelemaks konkreetsete liikmesriikide raskustega võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmisega. ja minu arvates Euroopa poolaasta on just see vahend, mis võimaldab meil survestada liikmesriike meie soovitusi ellu viima. siin väideti, et need soovitused ei ole siduva iseloomuga, kuid Euroopa poolaasta raames me saame teha ettepanekuid liikmesriikidele, kes ei ole neid suuniseid veel ellu viinud, seda teha. ja seda Euroopa poolaasta raames me analüüsime seda lähenemist ja loomulikult riigipõhised soovitused valmivad alles järgmise aasta maiks, kuid töö käib ja sellega tegelevad nii minu talitused, töötajad kui ka ma ise. E nüüd äh, Rahvapartei nimel Astrid Pall, Astrid Lulling. Euh, suur tänu, proua ähm, esimees, härra volinik. kõigepealt äh, ma tahan vabandada äh, selle pärast, et ma tulin siia nii äh, hilja, aga ma olin nimelt naisõiguskomisjonis hääletusel, kus olid heroilised hääletused enne, heroilised arutelud enne hääletusele minekut ähm, Äh, aga seega kaasneb riske, et võib-olla minu poolt esitatavad küsimused juba esitati ära, aga minu jaoks on see väga oluline. nimelt äh, pärast nõukogu äh, laastavat seisukohta teie ettepanekule tuua finantstehingu maksu osas süvendatud koostöö Eh, kasutusele, kas te arvate, et eh, see maks ette nähtud eh, kujul meie elueal veel rak-, eluajal veel rakenduvad, rakendub? me, liikmesriikide vähemus, kas nad suudavad enamusele peale suruda seda, et ka nemad peavad sellise maksu äh, la, äh, kahjulikud tagajärjed nendega koos välja kandma. väga paljud äh, nii-öelda insiderid ütlevad mulle, ja võib-olla see ei ole poliitiliselt nüüd väga korrektne, mis ma nüüd ütlen, nad ütlevad, et pah, parem hääleta selle asja poolt, sellepärast et asjaks niikuinii kunagi ei lähe. nüüd mis te arvate sellest? suur tänu, proua Lulling! ja ma tegelikult sellele küsimusele juba vastasin, kui vastasin härra Eppinki küsimusele, aga kui Sharon lubab, siis ma kordan oma vastust. ma läheneksin asjale võib-olla kahest äh, vaatevinklist, kõigepealt äh, nõukogu õigusteenistuse seisukoht ja nende arvamus puudutab ühte konkreetset lõiku ühes konkreetses artiklis ähm, finantstehingumaksu ettepaneku osas, nii et see ei ole sugugi nendepoolne seisukoht kogu selle ettepaneku osas ja Euroopa Komisjon on seisukohal, et nõukogu õigusteenistuse arvamus ei ole õige ja komisjoni õigusteenistus omalt poolt on juba kokku pannud aruande, kus on toodud välja kõik need argumendid, mis ähm, selgitavad, äh, miks äh, see art-, lõige seal artiklis on täiesti õigel kohal ja et komisjon äh, selle artikliga vastab täiesti aluslepingu sätetele ning see ettepanek esitatakse siis järgmisele nõukogu, nõukogu töögrupi kohtumisele ja see kohtumine leiab aset kaheteistkümnendal detsembril sellel aastal. ja järgmine see punkt tegemist on ähm, süvendatud koostöömenetlusega ja kuivõrd nii see on, tähendab see seda, et üksteist liikmesriiki vabatahtlikul, vabatahtlikkuse alusel, ma kordan, vabatahtlikkuse alusel pöördusid komisjoni poole, et komisjon teeks ettepaneku harmoneeritud äh, finantstehingu maksusüsteemi osas nendes üheteistkümnes liikmesriigis süvendatud koostöömenetlus loomulikult annab võimaluse ka te-, ka teistel liikmesriikidel selle ettepanekuga liituda. aga tänaseks on meieni jõudnud üheteistkümne liikmesriigi eh, seisukoht ja ettepanek äh, edasi viia see ettepanek ja nüüd on see juba nende teha, siis eh, tuleb kokku leppida selle ettepaneku konkreetne kuju ja vorm ja ma loodan, et Euroopa Parlamendi panu, poolne panus raportis, mis võeti tohutu suure enamusega vastu parlamendis, on ka nende kaalutlustel eh, arvesse võetud nüüd on asi siis äh, üheteistkümne liikmesriigi kätes. Nemad peavad üles näitama piisavat poliitilist äh, tahet äh, saavutada kompromiss ja loodetavasti nad seda tahet ka kõigile näitavad. suur tänu. viimane küsimus Anni Podimatalt, palun. aitäh, Sharon. ma kõnelen kreeka keeles, kui te pahaks ei pane. Noh. ja ma üritan natukene rääkida mm, ka nendest asjadest, mida mu kolleegid juba mainisid. niisiis, äh, siin räägiti juba maksuparadiisidest, maksudest äh, kõrvale hoidumisest. ja kogu maksuvaldkonna seadusandlus on tegelikult vägagi huvipakkuv ja FTT sobitub ka sellega, sellepärast et see on üheks äh, jõupingutuseks tagamaks, et äh, õiglus oleks äh, tagatud ja ma tuleksin siin kolleeg Leevi ja Tysoni küsimuste juurde tagasi korraks. me teame, et äh, siin on ka siseriiklikul tasandil äh, palju ette võetud, nii et kuidas koordineerida kogu seda tegevust? ja see puudutab ka maksudest äh, kõrvale hoidumise vastast võitlust, maksupettuse vastast võitlust, e, eriti mis puudutab siis maksudest kõrvalehoidumist nii-öelda maksuparadiisides, maksuparadiisides nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool sest siin on vajalikud äh, meetmed Euroopa Liidu tasandil. me teame, et Kreeka on siin üheks ohvriks muutunud, siin räägiti juba ka vastavast äh, loetelu nimekirjast, nii et see siseriiklikul tasandil tuleb äh, palju veel ära teha ja ka Euroopa tasandil nii et Euroopa tasandil, rahvusvahelisel tasandil tuleb äh, rohkem ette võtta selleks, et me jõuaksime tõesti tõhusalt edasi ka selle teema äh, problemaatikaga. ja äh, kolleeg Leive ütles, et ähm, Euroopa Parlament on võtnud algatuse tulla välja resolutsiooniga, et et ka liikmesriike tõesti äh, nii-öelda korrale kutsuda, aga ka komisjon, komisjon peaks äh, tõsisemalt tegema ähm, maksudest kõrvalehoidmise teemaga. me juba oleme kuulnud erinevate ekspertide äh, seisukohti ja kuulnud ka erinevatest programmidest, mida on kohandatud siis ähm, riikides nagu minu koduriik, kus ähm, on väga rangeid meetmeid võetud. nüüd maksupettuste teemaga tuleb tegeleda ka Euroopa poolaasta raames ja nüüd härra volinik, paar sõna ka selle kohta, mis juhtub siis järgmisel poolaastal ja Kreeka eesistumise ajal. Kreeka eesistujariigina on tõesti maksu kõrvalehoidmise vastase võitluse väga olulisele kohale pannud oma tegevusprogrammis. tegu on nüüd esimese riigiga üheteistkümnes, kes eesistumise üle võtab ja seetõttu ma sooviksin ka teada, kas äh, siin on ette nähtud ka käsitleda börsiteemaga, valuutaturu äh, teemaga ja lahendusi ka selles teemas, äh, temaatikas on tihti Euroopa Parlamendilt nõutud uh well, so, um... aitäh. kõigepealt ma pean ütlema, et tegelikult komisjon liikmesriike äh, korrale ei kutsu, me ei süüdista kedagi siin nimepidi. et kui me vaatame neid ettepanekuid, äh, mis meie komisjoni kolleegiumi ametiperioodi jooksul ähm, välja on toodud ja Sharon Boltzmanni siin käibemaksu teemat, siis Jean Pauls juba ütles, et tõesti selle mandaadi jooksul on komisjon olnud vägagi produktiivne. ja tõesti väga oluline on see, et liikmesriigid ähm, võtaksid vastu olulisi ettepanekuid ja nad on seda juba teinud. ja nad on nende ettepanekute alusel ka juba tööd alustanud, aga sellegipoolest ähm, mõned ettepanekud on veel tulemas ja FTT on üks nendest ettepanekutest mis praegu on valmimisel ja ma olen täiesti nõus teiega, et äh, osaleja äh, liikmesriikidel peaks olema ka selline poliitiline tahe läbirääkimiste astuda, sellepärast et peatselt äh, tulevad ju ka Euroopa Parlamendi valimised ja tegu oli ju ka hiigelsuure projektiga ka riiklikust vaatevinklist ning äh, paljud äh, liikmesriigid, kes otsustasid süvendatud koostöö raames äh, koostööd teha, siis nende jaoks peaks olema ka riiklikul tasandil väga oluliseks poliitiliseks teemaks ja see ka jääb oluliseks teemaks riiklikul tasandil. ja mida me vajame nüüd, me vajame tõhusat tööd, tõhusat tööd osaleja liikmesriikide poolt kompromissi suunas ja komisjon teeb omalt poolt kõik selleks, äh, mis on vajalik, et ähm, kompromissini jõuda, aga loomulikult asi on praegu liikmesriikide kätes ja nagu te teate, ma ei saa lihtsalt ähm, nõuda neilt või survestada neid kuidagi, nemad ise peavad otsustama. mis puudutab nüüd siduvaid eesmärke mis puudutab siis võitlust maksudest ähm, kõrvalehoidmise vastu. jah, tõepoolest, tegu on huvitava mõttega. me peame seda põhjalikumalt analüüsima. ja kui me vaatame nüüd äh, Euroopa poolaastat äh, esimesi aastaid, siis äh, me näeme, et me oleme tegelikult ähm, Euroopa poolaasta eesmärke ja seda fookust parandanud ja nüüd need äh, ideed, millega äh, tegeletakse äh, ka siin, milliste aruteluga tegeletakse ka siin parlamendis, need kindlasti saavad panustada ka Euroopa poolaasta menetluse parendamisse ja kindlasti maksuküsimused on täiesti vältimatu osa äh, nendest aruteludest. Euroopa poolaasta raames me saame palju praktilist koordineeritud meetmeid võtta ka maksuvaldkonnas. ja neid ei saa võib-olla nüüd äh, seadusaktidesse vallada nii-öelda seoses äh, lepingutest tulenevate piirangutega. aitäh! aitäh, härra volinik, jah, tõepoolest, te ei unustanud ka minu märkust äh, teie väga suure produktiivsuse kohta, aga tõsi see on. ja nagu te teate, ka meie üritame siin äh, uuenduslikke asju ettevõttega teie Ähm, teemavaldkonnas, see puudutab näiteks ka siis ähm, mittefinantsteabe avaldamist, sellepärast et me teame, et sellised mehhanismid võivad samuti aidata lahendusi leida sellistes küsimustes nagu maksubaas ja nii edasi. et see, kogu see süsteem toimib. nii et me oleme ka OECD-lt siin mõningaid ideid äh, napsanud. nii et kui ehm, meie arutelud on edukad, siis eh, loomulikult eh, me sooviksime abistada ka teid ja me peame ka liikmesriike eh, siin ehm, ka neile survestama, et nad oma töödega kiiremini edasi läheksid. suur tänu teile siia tulemast! härra volinik. kolleegid, täna pärastlõunane kohtumine algab hiljem kell viisteist nelikümmend viis, aga palun olge täpselt õigel ajal kohal, sellepärast et me alustame siis kohe hääletamisega. nii et kui teil tekivad mingisugused kummalised hääletustulemused, siis ärge mind küll selles süüdistage.